The, the, the meeting and uh, this... alustame seega koosolekuga ja see osa koosolekust on pühendatud aruteludele Euroopa programmide üle Põhja-Iirimaal ja ka spetsiifilisele programmile, kus Euroopa Liit osaleb, mis on rahvusvaheline Iirimaa fond meil on ka nendepoolsed esindajad, meil on siin Pat Colgan, kes on Euroopa Liidu programmide erikolleegiumi tegevjuht ja tegeleb regionaalpoliitika raames programmidega ja meil on siin ka Tõnis Ruuni, kes on Rahvusvahelise Iirimaa fondi president ja ilma pikema sissejuhatuseta palume neil sõna võtta, palun Pätt kõigepealt is no Änderung. It's just incredible. I'm, I'm so ashamed of that. That it? Now, can you hear me? Okay. nüüd on mind vist kuulda. suur tänu, proua esimees ja Teie tunnete väga hästi Põhja-Iirimaa rahuprogrammi ning samuti rahuprotsessi. ka endine volinik on, käis Põhja-Iirimaal mitu korda, et sellest teemast rääkida ja suur aitäh, et teie komisjon pöörab tähelepanu tööle, mida meie oleme teinud. esiteks, mina olen Euroopa Liidu programmide erikolleegiumi tegevjuht, see loodi Äh, Good Friday või siis äh, Belfasti äh, lepingule vastavalt aastal tuhat üheksasada üheksakümmend kaheksa, kohe pärast relvarahu. Briti ja Iiri valitsused olid pooled selles lepingus ja kuus rakendusorganit äh, osalevad eri, erinevates koostöötegevustes eh, nii Iirimaal kui Põhja-Iirimaal ja ka Ühendkuningriigis. meie vastutame Interregi ja Peace eh, programmide rahalise aspekti eest. väga hea on eh, jällegi viibida tagasi, uuesti siin Euroopa Parlamendist, Euroopa Parlament on selle idee kodu üheksakümne viiendal aastal kolm Põhja-Iirimaa parlamendisaadikut üheskoos Euroopa Komisjoniga tulid välja esimese algatusega programmi Peace jaoks. ja ma arvan, et on aeg, õige aeg ka avaldada tunnustust Euroopa Parlamendile, arvestades Euroopa Parlamendi rolli rahuprotsessis Põhja-Iirimaal. Barbara de Bruun, kes on osa ju praegusest komisjonist, või kes oli mm, osa komisjonist, on sellesse samuti panustanud ja üheskoos ka sotsiaal- ja tööhõive küsimuste komisjoniga. ja äh, alati on räägitud ka kõigest väga, sellest PEACE äh, programmist väga positiivselt. vaadakem siis veidi ajas tagasi, nagu ma ütlesin, loodi see programm vastusena Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi algatusele tuhande üheksasaja üheksakümne viiendal aastal äh, tegemist oli esimese programmiga Peace. eesmärgiks oli siis äh, midagi pihta hakata väga hiljutise konflikti pärandiga nii Iirimaal kui ka naaberriikides. probleeme oli väga palju. Äh, rahuprotsess oli käimas kahe valitsuse vahel ja erinevate teiste osapoolte vahel Põhja-Iirimaal ja Iirimaal aga programm Peace, sellest sai nii-öelda rahva rahuprotsess, rahuprotsess koha peal, tänavatel. sinna kaasati sadu tuhandeid inimesi, kes kõik tegelesid enam erinevate rahu edendavate tegevustega. edasi, kahe tuhandendal aastal liiguti edasi, tuginedes varasematel kordaminekutel ja nüüd on tegemist kolmanda programmiga, üritame säilitada juba saavutatud, kuid samas endiselt ähm, midagi peale hakata usalduse probleemidega ning ähm, äh, suhet ja raskete suhetega, mis on erinevate kogukondade vahel. me tahame seda tööd jätkata ja ma arvan, et ma ei liialda, kui ma ütlen, et väga rasketest algaegadest saadik tegeleme me ikka veel väga keeruliste probleemidega nagu usaldus. kuigi palju on ära tehtud, on veel pikk tee käia, nii et kui vaatate seda kaarti, siis näete, et see on see piirkond, millega me tegeleme, siin sinine on kõik Põhja-Iirimaa ja roosas on siis kuus provintsi Iirimaalt Põhja-Iirimaal üks koma viis äh, miljonit inimest on nendesse kaasatud. programmid on rahuprotsessist moodustanud suure osa aastate jooksul ja tegemist on tõesti rahva rahuprotsessiga esimese programmi ajal oli meil viisteist tuhat eriprojekti, teise programmi ajal seitse tuhat ja öö, ähm, eelarve oli üheksasada üheksakümmend viis miljonit eurot ja nüüd meie kolmas programm on äh, sihipärasem, äh, väiksem, aga tegeleb endiselt nende väga keeruliste püsivate probleemidega, mis öö, äh, on alles jäänud selles piirkonnas konflikti järgselt. siin on näha, kui suure hulga inimesteni programm on jõudnud, teine programm ainuüksi kaasas kaheksa tuhat, kaheksasadat tuhandet kuutekümmend kaheksa tuhandet inimest, sada kuuskümmend üks tuhat neist olid kaasatud piiriülestesse algatustesse. kui te tunnete Põhja-Iirimaad ja Põhja-Iirimaa ajalugu, siis te teate, et need numbrid ise juba on väga olulised üleüldse, et me oleme suutnud nii suure hulga inimesi sellistesse tegevustesse kaasata. see ei oleks võimalik olnud äh, muud moodi kui läbi programmide Peace, sest et äh, see panustas äh, praktiliselt väga oluliselt rahuprotsessi koha peal ja puudutas kümneid, isegi sadu tuhandeid inimesi, aitas inimestel muuta ka oma seisukohti, kasutada uusi majanduslikke võimalusi, mis äh, selles, selles piirkonnas on tekkinud kuhu me hetkel jõudnud oleme oma kolmanda programmiga Peace. meie programm tugineb neljal alustalal. esiteks kohalikud kogukonnad ja üle ühe kolmandiku programmist just nimelt sellega tegelebki. tegeleda ka kaasame ka äh, kohalikesse omavalitsustesse valitud inimesi, äh, ükskõik, kas siin räägime äh, planeerimisest, ka mitmeaastasest planeerimisest, ühesõnaga tegeleme kogukondadega väga kohalikul tasemel ja see on olnud väga edukas siiamaani, tegemist on siis piirkondlike võimuorganitega, kes moodustavad klastreid omavahel nad teevad koostööd olenemata poliitilisest kuuluvusest ja ka piiriüleselt. teine alustala, see on töö ohvritega, ja ka konflikti üle elanud inimestega. üritame neid alati nõustada, abistada. kolmas alustala, see on praktiline äh, sekkumine selleks, et luua jagatud äh, avalikku ruumi. Äh, nii-öelda kohad, kus inimesed enne ei tundnud ennast turvaliselt ja nüüd kasutame neid piirkondi ära selleks, et luua selliseid ühiseid, ühist avalikku ruumi. neljandaks ähm, võimekuse tõstmine jagatud tuleviku nimel, see seisneb kogemuste jagamises ka teiste Euroopa Liidu piirkondadega, meil on üsna suured kogemused selles valdkonnas ja selliste probleemidega tegelemisel teeme koostööd Baskimaaga, Küprosega, ka Balkani riigid ning Balti riigid omistavad suurt tähelepanu meile ja rahu instituut tegutseb tõesti üle terve Euroopa Liidu. ja uurime seda, kuidas meie mudelit saaks kasutada ka teistes Euroopa Liidu piirkondades. nüüd vaatame praktilisest vaatenurgast seda, mida oleme saavutanud kahe tuhande seitsmendast aastast saadik. Te näete, et endiselt jätkub meie töö väga kohalikul tasemel inimestega koha peal. me tegeleme väga keeruliste küsimustega nagu rassism ning äh, äh, igasuguse äh, erinev, erinevuste vihkamisega pakume võimalusi, mis on samuti piiriülesed ja tegeleme nende inimeste vajadustega, kes vajavad abi, kelle pered vajavad abi, et nad saaksid hakkama konfliktist tuleneva traumaga nüüd on nad võimelised juba ka rääkima sellest, mida nad üle elasid ning on võimelised midagi selles mõttes ära tegema. kui mul oleks äh, olnud võimalus, siis ma oleksin tahtnud endaga kaasa võtta mõningate projektide äh, juhtivtegelased koha pealt, aga aega meil eriti palju ei ole, aga tahaksin teha siiski ülevaate praktilistest näidetest, mida me teeme. siin pildi peal näete suurt seina, see on üks paljudest seintest, mis endiselt on püsti Belfastis ja ka mujal Põhja-Iirimaal. Äh, Neid nimetatakse rahuseinteks äh, tihtipeale on seal pildid, äh, grafiidid või midagi muud, mis võivad olla üsna provokatiivsed viimastel aastatel oleme teinud äh, väga suurt koostööd kogukondadega mõlemal pool äh, neid seinu, et suurendada äh, vastastikust usaldust ning et nad tasapisi lammutaksid maha need füüsiliselt eksisteerivad seinad, müürid kui ka need, mis on veel püsti nende peas. teeme väga suurt koostööd ka noorte inimestega, siin slaidil näete äh, konkreetset projekti, siin räägitakse projekti, mis on suunatud viie kuni kahekümne viie aastastele inimestele, noortele, et pakkuda nendele nõustamist nendes küsimustes, mis nad on nii-öelda pärandiks saanud Põhja-Iirimaa konfliktist noored inimesed on ka kõige olulisemad tulevikuks, sest et kui me tulevikku tahame edasi liikuda, siis teeme seda just tänu noortele inimestele, aga seega peame ka suurt tähelepanu pöörama nende konkreetsetele vajadustele. sellel slaidil näete pilti sillast, siis selle silla, sild ehitati öö, äh, kahe linnaosa vahele, mida varem ei eraldanud mitte ainult seal vahel voolav jõgi, vaid ka pika ajalugu, konflikt ja kultuurilised erinevused. nii et nüüd on siis linna keskus ühendatud linna ühe teise piirkonnaga, kus enne asus äh, London Dairy's Briti sõjavägi ja ametlikult äh, avatakse see sild kahekümne viiendal juunil, sel, selle nädala laupäeval. tegemist on äh, tõelise füüsilise sümboliga selles osas, mida rahuprogrammid äh, on suutnud saavutada. ja see on väga hea näide sellest, mida me oleme suutnud ära teha. ja ka spordi teemaline projekt, see, selle eesmärgiks on tuua inimesed, pered tagasi spordisündmuste juurde. teeme koostööd inimestega koha peal, seal, kus nad elavad, näiteks siin pildil, siin slaidil räägime integreeritud eluasemest ma enne rääkisin seintest, mis eraldavad meie erinevaid kogukondi, teinekord äh, nende seinte taga elavad ka väga suletud kogukonnad ja siin äh, läbi nende projektide üritamegi inimestel suurendada usku endasse ja lammutada maha need seinad, teeme tööd nendega koha peal ja see töö äh, kestab edasi tänu vahenditele, mis on meie kasutada läbi programmi Peace nii et need on näited sellest, mida oleme siiamaani teinud. nüüd aga kui vaadata edasi tulevikku, siis ma ütleksin, et meie töö ei ole veel lõpule jõudnud. tegemist on väga sügavate haavadega, mis tulenevad äh, sellest konfliktist, mille me Põhja-Iirimaal ja Iirimaal läbi elame ja neid ei ole, neid probleeme ei ole võimalik lahendada vaid mõne programmiperioodiga. me oleme ehitanud sildu, oleme ühendanud oma linnad, aga inimeste äh, südametes, peades on endiselt äh, müürid püsti ja ne-, need on peamiseks väljakutseks meile. kui te kuulsite uudiseid Põhja-Iirimaalt eile, siis te teate, et kogukondadevahelises äh, suhtluses on ikka veel konflikte. on ka endiselt paramilitaare, kes kujunda, kujutavad ennast ohtu koha peal, nii et tööd on teha veel palju, aga kaks liikmesriiki, Ühendkuningriik ja Iirimaa, nõustuvad, et meil on praegu veel võimalusi seda tööd jätkata programmi PEACE all, ma usun, et programmi PEACE raames peaks tegema endiselt koostööd kogukondadega, suurendama kogukondade vahelist usaldust, peaks pöörama eriti tähelepanu noorte inimeste vajadustele koha peal ning sellele, millised võimalused neile avanevad, ühtlasi peaks programm vaatama tulevikku vaatame, millised võimalused avanevad tulevikus, eriti tuleb, eriti oluline on see praeguses äh, finantskriisi ja majanduskriisist väljumise kontekstis. tegemist oleks rahuprogrammiga, mis ähm, tõesti vaataks ka kaugemale, tegutseks ka rahvusvaheliselt ning tulevikus tahame endiselt oma kogemusi jagada, aga võib-olla teha seda struktureeritumalt üheskoos teiste Euroopa piirkondadega, näiteks Balkani riikidega ja ka uute Euroopa Liidu liikmesriikidega ning teiste piirkondade, kus on lahkhelisid Põhja-Iirimaa näol ja Iirimaa näol on võimalus näha, kuidas ühtekuuluvusfonde on võimalik kasutada nii, et tõesti midagi tehakse ära konfliktiga ja sellest tulenevate probleemidega, nii et suur aitäh, äh, et olete siia tulnud, suur aitäh Euroopa Parlamendile ja komisjonile toetuse eest, mida oleme tundnud pikki aastaid ja ootame suure huviga koostööd tulevikus teiega, suur aitäh! suur tänu! teile, Pat, ja nüüd lähme edasi kohe Dennis Rooney juurde, kes on Rahvusvahelise Iirimaa fondi president. Uh, jah, me ähm, oleme väga tänulikud äh, Euroopa Parlamendile toetuse eest Rahvusvahelisele Iirimaa fondile, ilma selleta ei oleks meie tegevus võimalik, tahaksin tänada ka kõiki komisjoni liikmed, tehtud töö eest ja jätkuva huvi eest fondi vastu. ja täna tahaksin kasutada võimalust rääkida teile kolmest fondi töö aspektist. kõigepealt meie saavutustest viimase kahekümne viie aasta jooksul, teiseks mõned kommentaarid praeguse strateegia kohta ja lõpuks tahaksin välja tuua mõned tulevikuplaanid nii et alustagem algusest. Anglo-Iiri lepe üheksakümne kuuendal aastal lõi fondi kui ainulaadse rahvusvahelise organisatsiooni. meil on sõltumatu juhatus, mille määravad Briti ja Iiri valitsus ametisse, mis on toetust saanud mõlemalt valitsuselt. meil on viis suuremat doonorit, kuid suuremad annetajad on Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid ja meie eesmärgid on slaidil välja toodud. varas keskendusime just majanduslikule arengule ja tegime palju äh, ära selles sektoris kahe tuhande viiendal aastal leidsime, et on vaja kohaneda mõlema Iirimaa osa muutustega ja võtta arvesse mõlemal pool leidnud, aset leidnud majanduse arengut, nii et töötasime välja uue strateegia, mille läbi äh, jätkasime erinevate algatuste arendamist, mis annavad kõigile jätkusuutliku garantii tuleviku jaoks. kõik see on üles ehitatud rahuprojektidele ja ilma selleta ei saaks meie eksisteerida. oleme jaganud oma kogemusi ka teiste konfliktipiirkondadega, peamiselt Euroopas. ma arvan, et me oleme saanud palju huvitavat tagasisidet sealt samuti. nüüd tahaksin välja tuua kolm näidet meie praegustest programmidest Haridus, noored ja kõigepealt võtkem haridusprogrammid. me oleme nüüd kaasatud eraldatud sektorites hariduse tagamisse. üks näiteid programmist on erinevuste austamise programm, see tähendab, et me oleme kaasanud siin üle nelja tuhande koolieeliku, et vältida valede sõnumite levitamist teine programm on see, kus me kasutame eriekspertiisiga koole katalüsaatoritena, et julgustada teisi kooli tagama võrdset haridust äh, nendele lastele, kellel nad ei oleks seda muidu taganud ja see on olnud väga edukas projekt ning äh, on laienenud juba kuuekümnele koolile mesinõusi on kaasatud sada õpetatud ka ja kaks tuhat viissada õpilast. ka on meie haridusprogrammid muutnud inimeste arusaamu ning eh, haridust oluliselt edendanud. nüüd noortealgatustest me oleme algusest peale olnud kaasatud noorteprojektidesse ja programmid, mida ma teile lühidalt kirjeldan, LED programm. ja siin on kaheteist, kolmeteistaastased tüdruk, lapsed mõlemalt, mõlemast kogukonnast ning siis keskendutakse isiklikule arengule. Key programm keskendub vanematele lastele, neljateist kuni kuueteistaastastele ja see kaasab lapsi, noortelaagritesse, koolitundide järgsetesse tegevustesse ja õpetab neile erinevaid oskusi. näiteks viimasel aastal oli üheksasada noort kaasatud sellesse programmi, mis äh, näitab selle edukust ja kolmas programm, mida ma lühidalt kirjeldan, puudutab äh, eluasemeprobleemi. sest üks äh, probleeme on olnud perekondade lahutatus ja ühe identiteediga piirkondades elamine. me oleme eh, siin loonud jagatud naabruskonna programmi, kus inim-, me püüame edendada integreerimist ja mitmekesisust. see on olnud väga edukas, sest me oleme kaasanud kohalikud inimesed, kes otsustavad, mis on nende kogukondade jaoks kõige parem. kolmekümnes piirkonnas oleme oleme kaasanud kuuskümmend tuhat elanikku sellesse programmi. mul on siin aega ainult mõned näited tuua, kuid need on peamised näited. ja, kuid meie programmid on olnud väga edukad ja seda on näidanud ka hiljutised sõltumatud hinnangud, ma arvan, et seda tööd tuleb kindlasti jätkata ja meie oleme sellele täielikult pühendunud aga nüüd tulevikuplaanidest. kahe tuhande kaheksandal aastal koostasime raporti, ja praegune programm kesti, kestab kolmekümne esimese detsembrini kaks tuhat kolmteist. kahe, viimase kahekümne viie aasta jooksul oleme väga palju ära teinud ja Euroopa Liidu toetus on olnud ülioluline selle juures, kuid palju on veel ära teha. meie rahuprogramm meenutab meile iga päev need, koos nende rahumüüridega, et meil on väga palju tööd ära teha erinevate kogukondade ühendamisel. ja eh, meid ähvardab endiselt konflikti oht. vastuseks sellele lõime konkreetse suunatud programmi mis on nendele kogukondadele mõeldud. me oleme välja toonud neli pilootpiirkonda, kus kogukondlikud suhted on eriti pingelised. too, toon teile ainult äh, näite ühest piirkonnast, mis asub kolmkümmend minutit Belfastist. Lurgan on koduks kolmekümne viiele tuhandele inimesele ja siin elavad katoliiklased ja protestandid kõrvuti. kogukondade vaheline konflikt on seda väga tugevalt mõjutanud ja nüüd te võite siit slaidilt näha, kuidas kaks kogukonda on täiesti eraldunud üheksakümne, tuhande üheksasaja seitsmekümnenda ja tänase vahel. ja siin on mõned pildid äh, mida te, mis me tegime alles eelmisel aastal. nii et meie dokument tõi välja erinevad probleemid nendes piirkondades nagu Lurgan. ja siin võib tekkida negatiivne tsükkel, mis ohustab kogu rahuprotsessi, kui me midagi ära ei tee. toogem teile näite, milliste probleemidega on täpselt tegemist, siin on piiratud liikuvus, madal haridustase, paramilitaarne kontroll, kogukondadevahelised pinged, eh, kogukondadesse keskendumine marginaliseeritud noored, puuduvad noorte jaoks mõeldud ehitised ja tegevused, neid kaasatakse paramilitaarsetesse tegevustesse, kuritegevus, võõrandumine poliitilisest protsessist ja kõigest, mis on eh, tegemist, millel on tegemist valitsusega, valitsusi ja ametlikke organisatsioone ebausaldatakse. ma arvan, et meie oma kogemusega võime toimida sillana ja tuua kol-, kokku kohaliku kogukondade, kogukondade esindajad ning anda neile selge suuna, töötades tihedalt koos kohalike kogukondadega, tagamaks, et ressursse ei jaotata lihtsalt poliitiliste või kogukondlike veendumuste põhjal. meid toetab ka Põhja-Iirimaa valitsus ja Iirimaa ning Briti valitsused ja me oleme valmis liikuma nendesse nelja pilootpiirkonda oma projektidega. me tahame luua kohalikul tasandil juhtgruppe ja organisatsioone, mis tegeleksid nende konkreetsete probleemidega. ja seda koostöös teiste osapooltega. meie jaoks on see viimane pusletükk, kuid siin on muidugi kaasatud suured riskid meie oleme olnud Euroopa Liidu partneriks paljude aastate jooksul, ma usun, et me oleme teie raha kasutanud tõhusalt ja usaldusväärselt ja meie anname teile nõu, et meil on veel palju tööd ära teha järgnevate aastate jooksul, suur tänu! suur tänu! palun nüüd komisjoni esindajal sõna võtta kuid väga lühidalt, sest me võime ka hiljem arutleda nende probleemide üle, tahaksime teile nüüd sõna anda, härra Palma Andres. suur tänu, meil on tõesti siin hea võimalus anda omapoolne arvamus, komisjonil on väga hea meel osaleda nendes algatustes, mis on siiamaale andnud häid tulemusi juba kakskümmend kaks aastat osaleme Rahvusvahelise Iirimaa fondi ja seitseteist aastat äh, erikolleegiumi tegevuses. ja loodetavasti kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks äh, meie arved tõmmatakse kokku. rahvusvaheline Iirimaa fond on tõesti olnud väga kogukondade lähedane ja rahuprogramm on samuti andnud häid tulemusi mis tugevdab kogukondade vahelisi sidemeid, luues töökohti, investeerides noortesse, tagades infrastruktuuri ja varustuse, et äh, tulevikus oleks tagatud jätkusuutlik areng. Pat Kogan nimetas äh, silda, mis äh, avatakse järgmisel laupäeval, mis on heaks näiteks ja ka nende valmisolekut jagada oma kogemust mujalgi Euroopas, mis on väga oluline, eriti just võib-olla Põhja-Aafrikas. ja lõpuks tahaksin veel lisada, et komisjon on teadlik sellest, et paranemisprotsess ei ole veel lõppenud ja vägivald on endiselt probleemiks. sellel põhjusel leiame, et palju tööd on veel ära teha, tugevdamaks rahuprotsessi ja tahaksime tervitada kõikide osapoolte suuri jõupingutusi, mis on aidanud rahuprotsessi ja lepitusprotsessi edendamisele kaasa. Floor eh.... suur tänu, nüüd annaksin sõna James Nicholsonile ja siis Dan Tansile. suur tänu ma üldse ei oodanud seda, et ma võtan sõna kohe kõige esimesena, ütlevad eh, esimene, siis eh, igal juhul rääkige väga kiiresti. proua esimees, ma soo-, loodan, et te minusse väga karmikäeliselt ei suhtu. nii, esiteks tahaksin tänada mõlemat külalist nende ettekannete eest, härra Rooney'ga ei ole ma väga palju kokku puutunud, aga Pat Colganil äh, ja minul on olnud palju ühiseid koosolekuid, mõningates neist olime nõus ja teistel koosolekutel jälle vähem nõus, aga igal juhul tahaksin avaldada austust väljapaistvale tööle, mida on teinud tema ja tema kolleegid. eriti sellistes rasketes tingimustes ja keerulistel aegadel. ma ei tahaks midagi ära, üle korrata, mida juba öeldi, aga Põhja-Iirimaa on käinud maha väga pika tee sellest ajast peale, kui programmi The Peace esimest korda loodi, mina olin siis juba parlamendi liige ja olen ikka ja jälle ähm, rääkinud sellest, kuidas mina ja kaks teist Põhja-Iirimaa saadikut olime siis ise need, kes sellele, kes selle algatasid ja sellest programmist kindlasti on olnud väga palju kasu. aga äh, paraku äh, ka on Põhja-Iirimaal endiselt probleeme ja eile õhtused sündmused näitasid seda, et on inimesi, kes tahavad meid aegade hämarusse tagasi vedada. loomulikult ei ole olukord seal sugugi selline nagu varem, aga on inimesi, kes eelistaksid seda, et äh, et laskuda tagasi sinna pimedusse, mis varem valitses. aga suur enamus inimestest, ükskõik äh, mis kogukondadest, ei taha minna tagasi, nad tahavad liikuda edasi ja nad ei taha, et keegi neid ka tagasi kisuks. nii et äh, omalt poolt saan öelda väga selgelt, et äh, programmide PIS üks, PIS kaks ja PIS kolm minevik on olnud selline, et on ka lahkhelisid äh, selles osas, et kes täpselt mida saavutas, kuhu täpselt raha oleks vaja kulutada, mis peaks olema prioriteet. see on alati keeruline otsus. aga ma tean, et äh, kolleegid siit Euroopa Liidust on mulle öelnud palju seda, et rahu tagamine on üks protsess ja Põhja-Iirimaa inimesed võitlevad ikka selle nimel, et edasi liikuda. ja äh, härra Rooney ja Pat Colgan ütlesid äh, selle selgelt äh, ka ära, et oleks vaja programme veel pikendada, aga kas komisjon plaanib seda ka teha? sellele, et peame andma hinnangu me oleme näinud, et äh, probleeme on ja Diane kindlasti räägib äh, sellest ka pikemalt, ma tean, et äh, ma ei tohiks väga palju siin aega kulutada, aga küsimus seisneb selles, et kas programmid olid väärtuslikud, kohati ilmselt mitte, aga tihtipeale ei ole võimalik täpselt numbrit sinna külge riputada selles osas, et mida siis täpselt saavutati tegemist on, oli osaga protsessist, mis minu arvates peaks edasi kestma veel mõnda aega. me oleme valitud rahvaesindajad ja käime ikka mööda maad ringi ja ikka inimesed on öelnud, et et, et aitäh, et just sain kasu rahast, mis tuli programmist ma isegi ei tea, et inimestel, nii suurel hulgal inimestel on kokkupuude sellega, käisin nüüd just Belfastis ja inimesed rääkisid mulle sama, et lahendatakse tänu nendele vahenditele probleeme, mis on jalgpallimatšidega, nad on teinud tõesti suurepärast tööd, avaldan neile selles osas austust ja kõigile neile, kes selle programmi lõid. ma tean, et minevikus ma ise olen olnud veidi käitunud veidi murettekitavalt, ma tean, et äh, minu töö on ka esitada raskeid küsimusi, nii et esiteks siis küsimuse Pärdile, et kas tal on tunne, et äh, rahu ja lepituse protsess on nii tulemuslik ka praegu, nagu ta oli minevikus, me teame, et äh, see ei olnud loodud näiteks ehitusprojektideks, aga nüüd on liigutud edasi paljude teiste heade ideede suunas ja ma tean, proua esimees, et teie kannatus on katkemas. ma üritan alati äh, ajakirjandusest kinni pidada, aga te ise ka teate, et tegemist on teemaga, mis on meile väga südamelähedane. ja ma usun, et kui programmiga jätkata, siis peab sellel olema äh, mõlema kogukonna, mõlemad kogukonnad peavad seda usaldama sest et eesmärk on ikkagi tuua kokku need inimesed, kes mitte kunagi varem ei ole üldse kokku puutunudki. nii et sellega lõpetaksingi ja suur aitäh, et mind ära kuulasid! suur tänu ja ma loodan, et Diane Tots on eeskujuks järgmistele sõnavõtjatele, palun! suur tänu, suur aitäh võimaluse eest täna siin sõna võtta. nagu kaks eelnevat kõnelejat Põhja-Iirimaast äh, Iirimaalt ütlesid, on Põhja-Iirimaal toimunud tohutu edasiminek, see on nüüd hoopis parem koht elamiseks kui kümme, kakskümmend aastat tagasi. ja äh, rahufond on sellesse panustanud, see ei ole midagi täiuslikku, aga ta on oluliselt aidanud kogukondi ja teinekord ka kogukondi, kes on olnud väga suurtes raskustes. kuid probleemid püsivad Põhja-Iirimaal ja hetkel on meil äh, politseiteenistuse all äh, ka uurimisrühm, kes tegeleb Kings Milli verevalamise uurimisega. see leidis aset mõned aastad tagasi, kui äh, tiriti bussist välja protestandid ja lihtsalt lasti maha. uurimisrühm kindlasti Äh, tegeleb ka äh, teiste küsimustega, nagu näiteks Lohan Islandil, äh, kus uuritakse seda, mis juhtus paljude inimeste pereliikmetega, jällegi süütud inimesed, kes lihtsalt lasti maha. nii et on suuri raskusi ja need probleemid on sügavuti ühiskonnas. näiteks lasti maha ka noored sõda, sõjaväelased, kes Äh, paar tundi hiljem pidid äh, minema Afganistani. eelmisel nädalal äh, käis peaminister Cameron Põhja-Iirimaal ja ta ütles, et kahe tuhande kuuendast aastast saadik ja seda üldiselt ei taheta tunnistada, et kahe tuhande kuuendal aastal on rahu nii-öelda rahuseinte arv kasvanud kolmekümne seitsmelt neljakümne kaheksale, nii et isegi praeguses suhtelise stabiilsuse olukorras on kahel kogukonnal raske kõrvuti elada. ja ma arvan, et kui me tõesti kaalume, vaatame seda, et mida rahuprotsessi osas on ära tehtud ja anname hinnangu ka, siis peame andma hinnangu ka programmile Peace, aga ühtlasi peame vaatama seda, et kui kuidas täpselt seda rahastada ja kuidas rahastamist pikendada ka tulevikus, kuidas investeerida rahusse? mina esindasin aastate jooks-, väga pikkade aastate jooksul Belfasti äh, ühte piirkonda, mis on äh, pigem protestantlik ja seitsekümmend protsenti kõikidest äh, tapmistest Põhja-Iirimaal leidsid aset kahe miili raadiuses just nimelt selle piirkonna ümber nii et need kogunevad, kogukonnad kannatavad, haridustase on kehv, on ka põlvkondadest tulenev või vanusest tulenev töötus ja just nimelt seal tuleks investeerida, tuleks investeerida noortesse inimestesse ja see kindlasti läheb kokku ka Euroopa Liidu strateegiaga kaks tuhat kakskümmend ja see on täiesti mõistlik. noored inimesed peavad saama korralikku haridust, koolitust ja ka öö, töökohti peame kaaluma ka naiste rolli Põhja-Iirimaal. naised on näidanud, et nad on väga jätkusuutlikud. ja lõpetuseks tuleb vaadata läbi ka see, et kellel on nii-öelda eelis ligipääs ähm, rahalistele vahenditele. kui võtame näiteks endised vangid, kui me võtame üheksakümne üheksakümne neljanda aasta aluseks, et see oli esimene relvarahu, siis üheksakümnend kaheksandal aastal vabastati vangid vanglas äh, Good Friday lepingu all ja nüüd äh, tekib küsimus ja see on täiesti õigustatud küsimus, et millal saab endisest vangist kodanik nii et neid kõiki aspekte tuleb arvestada, kui äh, me anname hinnangu sellele, mida on tehtud, aga ka peame mõtlema sellele siis, kui me liigume edasi. nüüd on sõna Sean Kellil, palun. Uh, uh, suur tänu, proua esinaine. kõigepealt ma leian, et äh, väga õige on see, et te andsite just minu kolleegile esimesena sõna, sellepärast et üheksakümne viiendal aastal koos äh, Hilli ja doktor ja teiste kolleegidega, tema tuli ka välja selle initsiatiiviga. ja mina olen Euroopa Parlamendi poolne raportöör äh, selles teemas ja on, ja seetõttu ma olen äh, näinud aina enam ja enam, äh, kui ähm, suurt kasu see programm on toonud ja ma olin ka mõned kuud tagasi ise Põhja-Iirimaal ja nägin ka neid tulemusi koha peal mina isiklikult olen Põhja-Iirimaal äh, väga tihti käinud ja lõuna äh, piirkondadest pärit vabariiklasena ma isegi ei suutnud ette kujutada, et ma kunagi üldse läheksin sinna äh, Põhja-Iirimaa kogukondadesse. ja seetõttu ma äh, tervitan kogu südamest seda fakti, et nüüd on tõesti kogukonnad kokku viidud, et on äh, olemas ühendused kohalike koolide vahel ja siin on väga palju arenguid tehtud, mis viiksid koga, kogukonda edasi eh, rahu ja eh, lepituse eh, protsessis. me ei saa muidugi öelda, et rahu on tagatud. me teame, et Belfastis olid taas kord vägivaldsed väljaastumised, mille tulemusena hukkus ka üks konstaabel nii et meil on vaja jätkata rahu ja leppimise protsessiga. ja nii nagu Tõnis ja Pärt juba rõhutasid, me peame kõige rohkem keskenduma just nendele piirkondadele, mis, kuhu on keeruline jõuda, me peame just sealt värvama uusi kaasalööjaid. vastasel korral meie rahuprotsess laguneb. ja taaskord tekivad äh, killustatud äh, kogukonnad. ma ähm, käisin ka USA-s äh, ähm, koos äh, delegatsiooniga ning ka USA esindajad on näidanud üles tänulikkust selle programmi eest ja selle saavutuste eest. ja ma usun, et kõik osapooled on huvitatud konteksti, selle programmi edendamisest see loomulikult on kooskõlas hästi ka Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiaga ja samuti ka põhimõtetega, mida hindas juba Euroopa äh, Raja ja Schumann. niisiis, suur tänu kõikidele ja ma loodan, et see programm jätkab oma tegevust ja lõpetuseks, äh, kui ma kohtusin täna hommikul oma äh, kolleegidega, siis äh, ma sooviksin tänada ka kõiki kolleege, kes on kaasatud sellesse protsessi. suur tänu nüüd äh, Sean ja Pat Gallagher viimasena. kõigepealt äh, suur tänu, et tulite vastu meie palvele, et me saame kohtuda siin nii Rahvusvahelise Iirimaa fondi esindajaga kui ka siis programmi kolleegiumi esindajatega ja öö, meil on sarnane kohtumine olnud ka juba varem ning juba ka tollal me jõudsime tulemuseni, et tõesti see programm on toonud väga häid tulemusi. seda me nägime juba aastal kaks tuhat kuus. ning kui, kui siin taotletakse toetust Põhja-Iirimaale või teistele piirimaakondadele, siis ma arvan, et siin ei ole kindlasti ühtegi parlamendiliiget, kes oleks vastu eh, sellele toetusele. üheksakümne viiendal aastal ja ka eh, Suure Reede lepingu järgsel ajastul eh, me peame ka vaatama, milliseid saavutusi on saavutatud. samuti, mida tegi Jacques Delors vägivalla keskel ta reageeris väga kiiresti, ta ütles, et Euroopa Liit äh, reageerib väga äh, praktiliselt ja, ja kiiresti. ning suurenes ka ähm, panustamine rahvusvahelise Iirimaa fondi, see samuti edendas rahu ja leppimise protsessi. ja äh, ja Rahvusvahelise Iirimaa fond ning eh, Peace on eh, küll võib-olla erinevad, aga sellegipoolest need eesmärgid on eh, ühesugused. ja Peace toob inimesed kokku, nii nagu Pat Colgan ka meile selgitas. ning see, tänu sellele projektile on loodud nelikümmend üks tuhat alalist töökohta, seitseteist tuhat lisatöökohta. Äh, äh, ja ma sooviksin siin rõhutada, kui oluline on, et Peace programm äh, jätkaks oma tegevust nii, nagu ka Rahvusvaheline Iirimaa fond. me näeme, et nii, mõlema liikmesriigi valitsused ja ka Euroopa Liit soovivad siin panustada ja peale selle ka USA soovib ähm, ähm, toetada seda fondi. me teame, et meil on palju sõpru seal nii senatis kui ka äh, parlamendis. ja isegi, kui nad ei soovi enam panustada, siis sellegipoolest me ei leia, et see oleks vabandus Euroopa Liidule, miks mitte ähm, katkestada seda, selle programmi rahastamist. niisiis, programmi tegevuse jätkamisel me peame ka vaatama, mida me vajame uue õigusloome raamistikus. võib-olla eh, keegi saab ka selgitada meile, kas me saame seda programmi jätkata praeguse õigus, eh, õigustiku alusel. oluline on siin ka et me saaksime jagada neid kogemusi ka teiste riikidega, siin juba mainiti Baski regiooni, samuti Balti riigi, Balkani regiooni ja nii edasi selleks siis need piirkonnad ei pea hakkama uuesti jalgratast leiutama, vaid nad saavad kasutada neid ähm, kogemusi, mis on juba Põhja-Iirimaal äh, saadud. ja mind äh, huvitaks ka, kas on juba ähm, taotlus esitatud selleks, et äh, lisavahendeid saada programmi jätkamiseks ja samuti ma soovitasin, et ähm, nende mõlema fondi esindajad käiksid regulaarsemalt Brüsselis äh, esitlemas ähm, seda programmi ja tulemusi. ja ma arvan, et äh, meil peaks kõigil olema võimalus saada infot selle kohta. mina tulen äh, Taanikalist äh, teiselt poolt piiri ja loomulikult meie ei kannatanud äh, nii palju kui Põhja Iirimaa, kuid majanduslikult ka meie kannatasime, sellepärast et paljud, kes tulevad teistest riigiosadest, ei käinud Põhja Iirimaa piirkondades kunagi ja seetõttu me oleme väga tänulikud äh, selle töö eest, mida on teinud äh, Rahvusvaheline Iirimaa Fond rahu ja leppimise edendamiseks ja seetõttu me arvame, et me peaksime Peace programmil ja Rahvusvahelisel Iirimaa Fondil äh, võimaldama oma tegevust jätkata. suur tänu! ja nüüd, kas te soovite veel vastata nendele märkustele uh,? Thank you very much, madam chair uh, um,. Just briefly if I may. suur tänu, jah, lühidalt. edusammud, mis me oleme tänu rahuprogrammidele teinud, võiksin neist pikalt rääkida, kuid toon siin kaks näidet. kõigepealt kohalike omavalitsuste esindajate valimine. Põhjamaa, Iirimaal on kakskümmend kuus kohalikku omavalitsust, kes on koondunud kaheksasse rühma ja nad töötavad ühiselt, nad panevad kokku mitmeaastaseid plaane, et tegeleda kogukondade probleemidega. ja sama toimub ka piiriäärsetes kogukondades. see ei oleks saanud nii olla ilma rahuprogrammita. teine näide on lihtsalt üldine kinnitus, et äh, nüüd on avatud nii palju uksi, mis on pikka aega olnud suletud ja paljud inimesed, kes üksteisega varem ei rääkinud, on nüüd hakanud üksteisega rääkima. kui tänavatel on rahutused, siis mõlema kogukonna esindajad tulevad kokku, et praktilisi probleeme lahendada ja aidata politseil neid probleeme lahendada see on midagi, millele me peame tuginema, me ei ole seda tööd veel lõpule viinud ja ma arvan, et see on midagi, mida tulevikus tuleb kindlasti silmas pidada. ja lõpuks tahaksin lõpuks veel öelda, et siin mainiti uut rahuprogrammi, ma arvan, et väga oluline on öelda, et meil ei ole mingisuguseid eelarvamusi, et me algatame laialdased konsultatsioonid et võtta arvesse teiste kogukonnarühmade probleeme. ma arvan, et iga tulevikuprogrammi keskmes on koge-, kogemuste jagamine tunduvalt laiemal alusel. lõpuks tahaksin veid, teid kutsuda meile veel kord külla Iirimaale, nagu te olete varemgi meil külas käinud ja siis te saate ise näha, mis tänavatel toimub ja ise tunda, millised on probleemid, millega tuleb tegeleda. ma tean, et paljud teist on juba Iirimaal käinud ja oleksime väga tänulikud, kui komisjon tuleks meile uuesti külla nii Põhja-Iirimaale kui ka mujale, et te näeksite, milliseid edusamme on tehtud, kuid millist tööd on veel vaja ära teha. suur tänu, Tõnis, võib-olla tahad midagi öelda veel? ei, lihtsalt lõpetuseks arvan, et oluline on siin rõhutada, et me oleme palju kogu selle küsimuse üle tege-, mõelnud, milline peaks olema meie tulevane roll, oleme ka oma sidusrühmadega konsulteerinud ja me ei oleks äh, tagasi tulnud, kui me ei oleks äh, tundnud, et äh, tegemist ei ole olulise, tegemist on olulise teemaga. muidugi ka erinevad valitsused on oma arutelusid läbi viinud. ja ma arvan, et meie jaoks on väga oluline esitada teile nüüd palve, et te edaspidigi toetaksite meie tööd, sest see on tõesti väga oluline. suur tänu, tahaksin hiljem saabunud kolleegidele öelda, et toimumas on kuulamine, kus on kaks e, oluliste Põhja-Iiri programmide esindajate e, ettekanded. meil on siin Pat Colgan ja Deniss Ruuni. ja e, viimaste aastate jooksul on Euroopa Liidu liikmesriigid panustanud oluliselt nende töösse ning pärast suve võtame tuleviku poliitilise raamistiku suhtes palju olulisi otsuseid, eriti mis puudutab rahastuse suurendamist, nii et meie jaoks on oluline näha, kuidas erinevad programmid on edenenud ja kas te näete vajadust jätkata programmidega ka tulevikus, nii et kogu see informatsioon on olnud väga oluline, hoiame sidet ja kindlasti see kutse, mis te meile edastasite, me kindlasti ka vastame sellele ja tuleme teile külla, mitte küll see aasta, sest programm on juba täis. ja me peame jõudma kõikjale. veel kord suur tänu tulemast ja nüüd lähme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, mis on hääletamine. kas äh, me oleme juba kontrollinud, kas hääletusmasinad töötavad? Okay, can we open uh,? We are voting already, okay. So the vote is open, we, we. hääletamine on avatud lihtsalt äh, masinate kontrollimiseks. Uh, me ei saa Äh, siin seda hääletust lõpetada, sest et väga suur vahe on selle vahel, kes äh, peaks hääletama ja kes tegelikult hääletas no,. No, okay. So we start with uh,, with uh, Stavrakakis. Which is this one is you gave me? No. No. This, this. this one, definitely. Okay. okay, so we start with uh, Georgios Stavrakakis uh, report. alustame Georgios Stavrakakise raportiga. meil oli nelikümmend üks muudatusettepanekut ja ka terve rida kompromissmuudatusettepanekuid ja saame äh, hääletada kõigepealt muudatusettepanek number üks, kes on poolt? vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss üks, kes on poolt? vastu, kompromiss veel, üks veel kord, kes on poolt? vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss kuus, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. edasi kompromiss muudatusettepanek number seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. muudatusettepanek number üheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss kolm poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud kompromiss neli poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. Lähme edasi kompromiss viie juurde, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss kaheksa või kuusteist, kaheksa siiski, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss üheksa poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud. edasi number kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend neli poolt, vastu, kontrollime üle muudatusettepaneku number kakskümmend neli, hääletus on alanud. The vote is closed hääletus on lõppenud. see on heaks kiidetud. edasi kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, number kolmkümmend poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. ja siis edasi lõpphääletus, see toimub elektrooniliselt, hääletus on alanud hääletus on lõppenud ja see kiideti heaks kolmkümmend kuus poolthäält, null erapooletut. So we go now to the vote on the opinion edasi järgmine hääletus, Jan Olbrechti arvamus finantsmääruse osas. alustame hääletust number üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid tagasi lükatud number üks poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime üle, see oli vist heaks kiidetud, aga kontrollime üle. hääletame muudatusettepanekut number üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud suure enamusega heaks kiidetud. number kümme poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, number kaks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, number üksteist poolt, vastu, e, kontrollime üle, number üheteistkümne, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kolm, number kolm poolt, vastu, erapooletuid. see on vist heaks kiidetud, kontrollime üle ka number kolme. muudatusettepanek number kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. number kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. edasi kompromiss number üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuusteist, vabandust, see langeb ära, kaheksateist poolt kaheksateist. vabandust, kuusteist langeb ära. ai, vabandust, me lükkasime seitsmeteistkümne tagasi, siis sel juhul hääletame kuueteistkümmet, kuuteistkümmet ikkagi. poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. edasi kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. edasi üheksateist, kes on poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, edasi kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, edasi number kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid taga, heaks kiidetud, kakskümmend neli kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, see number seitse poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, edasi number kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, number kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, number kaheksa poolt, vastu, erapooletuid Miguel ei tea, kontrollime siis üle äh, muudatusettepaneku number kaheksa, elektroonilised hääletused on alanud. hääletus on lõppenud. see on heaks kiidetud, edasi kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu? erapooletuid heaks kiidetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud nüüd lõpphääletus elektrooniliselt, hääletus on alanud. The vote is closed and it and it is adopted. see on heaks kiidetud, palju õnne arvamuse koostajale, hääletus on sellega lõppenud. kas me saame kohe minna edasi äh, kuulamise juurde, kas kõik on kohal, ei, komisjoni esindajat ei ole kallid kolleegid, tahaksin kasutada järelejäänud aega selleks, et anda teile teada otsustest, mille tegid koordinaatorid täna pärastlõunal. esiteks, mis puudutab arvamuste ja raportite koostamist, sotsiaaldemokraadid äh, kontrollivad üle, kas neid huvitab äh, see, et koostada arvamus äh, nõukogu määruse osas, mis puudutab äh, sõltumatuid tollitariife Kanaari saartel. Äh, kui nad ei soovi seda, siis teeb seda eesis-, esimees edasi äh, sotsiaaldemokraatidele läks ähm, ühi-, ühtne transpordiala, riigiabireeglid ja üldhuviteenused, üldist majandushuviteenust pakuvad teenused, esimees kontrollib üle, kas see pakub üldse hüvi, huvi äh, Regionaalarengu Komisjonile ja seda võib teha siis esimees, mis puudutab sooküsimusi, siis arvates Elizabeth Schröteri arvamust, siis esimees kirjutab alla kirjale, äh, kus on kirjas Regi komisjoni arvamus ja teeme seda siis kirjaga edasi äh, pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat ühtekuuluvuspoliitika kohta käiv raport, äh, otsustasid koordinaatorid, et üldmääruse osas, milles meil ei ole veel lõplikku esimeste konverentsi otsust, aga sellest hoolimata siis äh, otsustasime, et kaasraportööri äh, saavad äh, siis, kaasraportööri kohad saavad äh, Rahvapartei ja sotsiaaldemokraadid ja kui esimese konverentsi otsus on negatiivne, siis pöördume selle küsimuse juurde veel kord tagasi. edasi EARDF-i kohta, selleks Rahvaparteile, Ühtekuuluvusfond sotsiaaldemokraatidele, territoriaalkoostöö ALDE-le Äh, edasi Sotsiaalfond sotsiaaldemokraatidele, mitmeaastane finantsraamistik, arvamus äh, töötab välja Rahvapartei ja ühtne strateegiline raamistik, selles osas me veel ei tea, milline on täpne õiguslik menetlus, mille valib komisjon, siis ECR äh, väljendas oma huvi, aga ei suutnud, ei saanud veel otsust teha siis on meil ka omaalgatuslikud raportid, kaks, kahe osas lepiti kokku, üks Rahvapartei ettepanek, ühtekuuluvuspoliitika roll äärepoolsemates piirkondades Euroopa kahe tuhande kahekümnenda strateegia kontekstis ja ALDE-le avalike hangete roll ühtekuuluvuspoliitikas, selles osas sotsiaaldemokraadid ütlesid, et neil on plaanis tulla välja ka ise omaalgatusliku raportiga ja Rahvapartei tegi ka ettepaneku, et kahe tuhande kolm, neljateistkümnenda aasta rakendusaruanne Läänemere piirkonna rakenduses, et nemad saaksid seda teha. edasi on küsimusi, mis on lahtised uuringute osas, neid on meil kuus tükki praegu käimas ja loodame siis juulikuus tulla välja öö, uute ettepanekutega, nii et äh, selles osas teeme, teevad koostööd ja sekretäriaadid ja poliitilised äh, nõuandjad ja siis äh, vaatame, mida otsustame juba juulikuus ja sellega oleksid siis minu teadaanded lõppenud. kas nüüd on kuulamise osalejad kohal. Uh, kas äh, komisjon on nõus äh, koordinaatorite ettepanekutega? Lambert, kas sa tahad küsimärgi alla panna omaenda otsused? ei, sa lihtsalt näitad oma poolehoidu. jah, siis sel juhul järeldan sellest, et komisjon toetab Äh, koordinaatorite otsuseid. ootame komisjoni kolleege selleks, et nad osaleksid raportite arutamist, kas me võime vahepeal äkki läbi võtta mõne teise äh, päevakorrapunkti, kus, kui proua Smolkova on siin, siis või variraportöörid on, kas nad on kohal, proua Mattias? härra Uspaski? teda ei ole saalis ega me ei tea, kas ta üldse siia tuleb. variraportööre siin kohal ei ole. ja võib-olla ei ole neid ka hiljem kohal, aga They are coming, the commission is komisjon on igal juhul teel. Could we maybe start just not to lose our time later on uh,? Could we äkki selleks, et mitte aega raisata, alustaksime proua Smolkovaga ja kui variraportöörid tulevad hiljem kohale, siis saavad nad rääkida hiljem. et me siis ei raiskaks kümmet minutit, nii et proua Smolkova, teil on sõna suur tänu, proua esinaine, lugupeetud kolleegid. ma alustan kõige olulisemast. hetkel meil on kakskümmend kolm miljonit töötut Euroopa Liidus ja seetõttu uute töökohtade loomine on äärmiselt oluline ka Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia eesmärkide saavutamiseks eriti kui me vaatame seda viite eesmärki, kolm neist on ka mõõdetavad ja see puudutab haridust ja tööhõivet. ja isegi neli prioriteeti tegelikult on mõõdetavad. tegu on proua Pastuse raportiga ja see on olnud väga suureks abiks, ta on väga hästi koostatud ja oma arvamuse ma olen juba kirjalikult esitanud, ma ei hakka praegu äh, üksikasjadesse langema, aga endise õpetajana sooviksin ma mõningaid punkte rõhutada, nimelt haridus on oluline kõikides äh, valdkondades, kõikidel tasanditel, ümberõpe, jätkuõpe, elukestev õpe on samuti väga olulised ja me peame ka kohandama hariduse praeguste tööturu äh, nõuetele. meil ei ole piisavalt kvalifitseeritud tööjõudu Euroopa Liidus ja me teame, et nõudlus kvalifitseeritud tööjõu järele on äärmiselt suur. ja me peame loomulikult ka mõistma, et äh, ka need töökohad, kus ei ole vaja nii kvalifitseeritud tööjõudu, jäävad samuti alles. mina sooviksin meie komisjoni poolt äh, rõhuasutuse suunata sellele, et äh, me peame oma finantsvahendeid tõesti väga tõhusalt kasutama selleks, et me saaksime uusi äh, haridusprojekte äh, edasi viia, äh, tööhõivet edendada. meie peame olulist rolli mängima elukestvas õppes, ähm, ümberõppes, oma töötajate ümberõppes, nii et me saaksime ka äh, äh, sotsiaalteenuseid pakkuvates väikestes ettevõtetes äh, inimesi, inimestele ümberõpet ja haridust tagada Euroopa Sotsiaalfond, Euroopa Regionaalarengu Fond, Maaelu Arengu, Euroopa Põllumajandusfond peavad eesmärgiks seadma uute töökohtade loomise. haridus ja töökohtade loomine peavad oma vahendeid koondama, mitte ainult Euroopa Liidu äh, Äh, fondidest, vaid me peame ka erasektori vahendeid äh, siia kaasama. kahekümne seitsme liikmesriigi haridustasemes on äh, väga suuri erinevusi ja ka tööhõive osas on väga suuri erinevusi ja seetõttu on äärmiselt oluline, et liikmesriigid ka kasutaksid oma äh, kogemusi eh, selles eh, valdkonnas ja jagaksid neid eh, ka teiste liikmesriikidega, näiteks Saksamaa ja Austria saaksid ka jagada oma kogemusi noore põlvkonna ehm, võimaluste osas tööturul. nii et me peaksime kõik olemasolevad kogemused ära kasutama. lugupeetud kolleegid, nagu ma juba ütlesin, on minu arvamuse projekt teil ka kirjalikul kujul olemas ja ma ootan huviga teie kommentaare, aitäh! Uh, e suur tänu ja äh, Joosep Matula on Rahvapartei nimel raportööriks, äh, variraportöör. suur tänu, proua esinaine! see arvamus on minu meelest äärmiselt oluline. ja ma sooviksin keskenduda lühidalt mõndadele aspektidele. esiteks, me peame leidma tasakaalu, tasakaalu hariduse vahel ühelt poolt, sest ähm, hariduse väljaõppega me tagame korraliku ettevalmistuse niisiis tasakaal nende mainitud fondide vahendite kasutamise puhul Euroopa Sotsiaalfond, Euroopa Regionaalarengu Fond, Maaelu Arengu, Euroopa Põllumajandusfondi vahendite kasutamine, aga me peame seda nägema käsikäes edasi liikumas ka elukestva õppeprogrammi ja programmiga Progress. me teame, et programmi Progress me oleme väga tulemusrikkalt ka juba vastu võtnud, aga siinkohal me peame ka piisavalt tähelepanu pöörama VKE-de Äh, probleemidele, sellepärast et kaks kolmandikku mm, töökohtadest luuakse VKE-de sektoris ja seetõttu me peame just toetama seda sektorit. ma tervitan ka uute oskuste ja töökohtade tegevuskava, äh, mis on Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia üheks osaks ja see on oluline ka meie jätkusuutliku konkurentsivõimelise majanduse jaoks ning seetõttu me vajame ka hästi kvalifitseeritud tööjõudu me ei tohi unustada ka Euroopa rahvastiku vananemist. me peame arvestama ka sisserändega ja äh, ka teiste demograafiliste äh, väljakutsetega. seetõttu me vajame siin äh, tasakaalu tehniliste takistuste, õiguslike takistuste vahel ja me peame Äh, tagama töökohtade loomise Euroopa Liidus, samuti äh, mis puudutab pensioniõiguste äh, ülekandmise õigust ja ka kutsekvalifikatsioonide vastastikust tunnustamist. suur tänu ka raportöörile selle arvamuse koostamisest. ja nüüd ALDE nimel kolleeg Uspaskis. No, thank you. So... Ta ei soovi sõna. sellisel juhul proua Lukatševska E, dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, gratuluję. E, suur tänu, proua esinaine. mina sooviksin õnnitleda proua Smolkovat selle arvamuse koostamise puhul, tegu on tõesti väga olulise teemaga, ma sooviksin rääkida ühest teemast, mida siin raportis ei ole mainitud, aga mis oleks pidanud ka kaasatama. sellepärast, et meil on tegu praegu väga kõrge töötuse tasemega noorte eh, hea haridusega Äh, inimeste hulgas. ja siinkohal me peame ka rõhutama äh, äh, võrdõiguslikkuse aspekti tööturul, sellepärast et naised on äärmiselt olulised ka meie tööturu jaoks. suur tänu ja ma ei näe, et keegi soovib veel sõna võtta, kas komisjon soovib veel sõna võtta? ei. Lambert van Nistelrooy, palun. jah, ainult üks väike kommentaar me räägime konkurentsivõimelisusest ja sellest, et me peame Euroopa muutma konkurentsivõimelisemaks. haridus, väljaõpe, see on tõesti võtmeks äh, meie konkurentsivõimele. kaks punkti. oma koduriigis ma näen Euroopa Sotsiaalfondi osas, et on olemas riiklikud äh, programmid. ja mina arvan, et on, et on oluline, et oleks äh, nende programmide detsentraliseeritud sidus äh, rakendamine tagatud. sest oluline on see, et Regionaalarengu Fondi ja Sotsiaalfondi vahel on seosed äh, tagatud, aga kui siin on haldusjuhtimine täiesti erinev, ma tean, et Saksamaal on samuti see väga erinev haldussüsteem on erinev nende kahe fondi jaoks loodud, siis sellisel juhul on väga keeruline rakendada neid programme nii et me peaksime detsentraliseerima äh, äh, programmide rakendamise ja mida me peaksime tegema, kui me räägime võimekusest inimeste puhul, kes on vanemad kui viiskümmend, viiskümmend viis. et siin on oluline ka, et need inimesed jääksid tööle, et äh, muuta nende mõtteviisi nii, et nad, neid ka huvitaks äh, äh, tööelus aktiivseks jäämine. sest me teame, et äh, meie uued eesmärgid on palju kõrgemad ja me peaksime rõhutama siin just vananevat äh, elanikkonda ja selle, äh, sest ja me peame motiveerima ka äh, noori, sest me vajame hästi haritud äh, noori järgmise kahekümne aasta jooksul veel eriti. ja kui ma näen, kui paljudel ettevõtetel üldse on vastav strateegia, siis see on äh, masendust tekitav, et ikka otsitakse uut värsket tööjõudu selle asemel, et panustada äh, kogenud töötajatele. nii et äh, minu kolleeg küll, kes ka seda teemat tähtsaks peab, ei ole siin kohal, aga ma võib-olla siis teen vastava muudatusettepaneku. kas keegi soovib veel äh, rääkida? proua Smolkova, kas te soovite vastata? proua esinaine, meil on väga vähe aega, et arutada siin muudatusettepanekuid aga ma võtan ühendust variraportööridega ja ma ootan huviga meie edasist koostööd, aitäh! ma usun, et see on äärmiselt oluline, sellepärast et muudatusettepane-, ettepanekute tähtaeg on kohe-kohe käes ja seetõttu need, kes soovivad rikastada seda arvamuse projekti, siis palun esitage oma muudatusettepanekud homme kella kuueks meil on tõesti väga vähe aega muudatusettepanekute esitamiseks. ma sooviksin tänada proua Smolkovat ja sellega lõpetame selle päevakorrapunkti arutelu ja läheme edasi kuulamise juurde. ja komisjoni esindaja on siin ka juba kohal regionaalpoliitika rahvusvaheline Euroopa väline mõõde on meie kuulamise teemaks ma arvan, et me anname kõigepealt sõna Charles White'ile ja kui Peter Berkovits ka saabub, siis me kuulame ära ka tema aruande. ja Rafael Kulee saab esimesena sõna, palun. For the opportunity we have to make a report to you which is only fair because uh, largely what we are able to do in our work with uh... suur tänu, tõepoolest me oleme tööd teinud väljaspool Euroopa Liitu ja see on just tänu Euroopa Parlamendi toele niimoodi olnud. ja sellest aastast peale on meil ettevalmistav tegevus. kõigepealt äh, panustame strateegilistesse partnerlustesse kolmandate riikidega, eriti Venemaa, Hiina ja Brasiiliaga. ja samuti panustame idapartnerlusse avatud äh, dialoogi raames ka Ukrainaga kahe tuhande üheksandast aastast peale ja hiljuti ka Moldovaga ja Gruusiaga. ja ametlik dialoogi avamine ei ole eeltingimuseks meiega koostöö tegemisel, vaid see on äh, poliitilise pühendumise tunnustuseks ja samas muidugi me panustame ka Euroopa Liidu imidži parandamisse, jagades rahvusvahelisel tasandil oma majanduskogemusi. ja see on meie jaoks ja kolleegide jaoks äh, võimaluseks äh, selgitada, et meie majandus on üles ehitatud avatud turule, keskkonnakaitsele ja erinevate poliitikate rakendamisele muidugi me ei räägi ainult iseendast, äh, Euroopa Komisjonist või Euroopa tasandist, vaid me oleme uks, mille abil näitame erinevate piirkondade kogemusi Euroopa Liidus. tahaksin teile näidata brošüüri, mida te ilmselt äh, olete juba näinud, mis näitab hästi, mida me püüame teha, inspireerides riike väljaspool Euroopa Liitu, miks ma seda näitan, mitte ainult sellepärast, et meil on nüüd ka venekeelne, ukrainakeelne ja hiinakeelne versioon, vaid oleme selle tõlkinud ka Moldova, Armeenia ja Gruusia keelde. see näitab huvi, mida need riigid tunnevad meie vastu. me püüame kasutada toetust, mis me saame läbi selle ettevalmistava tegevuse, see annab meile uut hoogu. ja tänu sellele toetusele saame tagada terve rea teenuseid või tegevusi, mida me muidu ei saaks pakkuda. Mm, ei midagi iseäralikku, vaid näiteks suured konverentsid, millelt, millega me alustasime, nüüd oleme liikunud konkreetsetele ettevõtmistele, mis ja meil on seal ka õppevisiidid, mis lubavad meil tut-, paremini tutvustada neid riike. kahe tuhande üheksandal, kahe tuhande kümnendal aastal algatasime uued dialoogid Gruusia ja Moldovaga. oleme leppinud kokku tööplaanis nende riikidega kuid me peame ütlema, et äh, poliitiline ebastabiilsus on endaga kaasa toonud sagedased struktuurimuutused nendes riikides. nii et äh, me ei ole saavutanud esialgseid eesmärke. me ei saa kõikidel rinnetel korraga töötada, kuid järgmisel nädalal läheme näiteks Moldovasse viime seal läbi seminari koos Läti esindajatega ja teiste liikmesriikide ja regioonide esindajatega, selgitamaks, kuidas regionaalpoliitikat rakendatakse Euroopa Liidus kuid äh, tahaksin siin viidata kindlasti ka Ukrainale, kus me näeme muudatusi viimase äh, aasta oktoobris valiti uus regionaalpoliitika minister ja ma ei hakka siin ütlema, et see on tänu meie poliitikale, kuid äh, nüüd äh, läheb äh, regionaalpoliitika majanduspoliitika alla. me oleme algatanud palju huvitavaid tegevusi koostöös OECD territoriaalse ülevaatega, nii et me saame kindlasti Ukrainas hea ülevaate olukorrast. ja nagu ma ütlesin kahe tuhande üheksandal aastal oli meil suur konverents äh, siin Brüsselis ja hiljem ka äh, Ouagadougous, et äh, suuretada teadlikkust ja nüüd püüame leida konkreetseid võimalusi vastata kolmandate riikide küsimustele. kõige edukam näide, mis meil on, on koostöö Brasiiliaga, kus meie koostöö, tõepoolest me usume äh, panustas Brasiilia regionaalpoliitika teise faasi algatamisse. ja seal on mitmed osapooled kaasatud. seda peegeldab, kui, seda peegeldab muidugi osalejate arv, kuid ka teemade valik kõik äh, laiematelt kuni väga spetsiifilistele teemadele, nii et äh, meil oli Brasiilia audiitorite koguga hiljuti konverents, nii et meil oli väga huvitav näha, kuidas äh, meil nendega koostööd teeme ja isegi kui mõned teist siin ei ole otseselt kaasatud nendesse tegevustesse, siis uskuge meid, kõik sealsed inimesed teavad, et parlament eksisteerib ja et me tõepoolest neid toetame, mida me ka alati oma tegevustes esile toome. seda peegeldab ka üldine, üld-, kommunikatsioon, mis keskendub just õppevisiitidele. praegu sellel aastal ja järgmisetel aastatel tahame poliitilises plaanis äh, rõhutada rohkem äh, idapartnerlus- ja partnerluspoliitikat üldiselt. siin on meil kontaktid Ukraina, Moldova ja Gruusiaga ja meil on väga hea meel kaasata ka selle komisjoni liikmeid õppevisiitidesse, mis algavad sellel nädalal kahekümne Ukraina esindajaga, kes tulevad külastama nel-, ja erinevat Euroopa Liidu liikmesriiki. samuti jätkame tööd ka nende dialoogidega, mis me oleme juba eh, loonud, mainisin Brasiiliat ja Hiina puhul tahaksin välja tuua uut algatust, kus me arendame eh, segaprogrammi õppevisiitidest, kuid eh, neile eelnevad infosessioonid, kus me selgitame, kuidas regionaalpoliitikat meie riikides rakendatakse ja ma olen väga hea meel, et härra Van Nistelrooy osales äh, esimesel äh, sellisel sessioonil ja õppevisiidil märtsis. praegu on väga raske hinnata, milline on tõeline selle dialoogi tulem, kuid huvitav on mainida, et äh, hiinlased usuvad äh, piirkonna plokkide arengusse. ma ei taha siin öelda, et äh, meie saavutatud edusammud on meie konkreetse koostöö tulemuseks, kuid äh, kindlasti oleme teinud edusamme. ja Venemaa nendega on kontaktid äh, keerukamad, me tahame kindlasti neid kontakte säilitada. Neid huvitab kõige rohkem monosektoraalsete linnade teema. ehk siis linnad, mis sõltuvad ühest, ühest tööstusest või ühest ettevõttest ja me arvame, et siin on meil samuti huvitavaid Euroopa äh, näiteid teen siinkohal pausi ja mul on väga hea meel äh, vastata teie küsimustele. jah, võib-olla Charles tahab nüüd äh, sõna saada. Just to supplement what uh, Rafael said. tahaksin täienduseks Rafaeli öeldule lisada seda, et Euroopa Parlamendi poolne abi äh, Euroopa naab-, naaberriikide osas, siis tegelikult välisteenistus on, on olemas nii-öelda programmi arendamine, kus me töötame välja katseprojekte, aga et alustada dialoogi, on olnud väga oluline tuua kohale eksperdid, tuua Euroopasse eksperdid, et mingit pidi algust teha ja Euroopa Parlament on selles osas Äh, olnud väga oluline strateegiliselt. ja nüüd ei ole meie pilk suunatud mitte ainult äh, itta, vaid ka lõunasse ja kui nüüd samasuguseid projekte kasutada Põhja-Aafrikas, äh, Marokos ja mujal, siis tegelikult näeme, et seal tegemist on inimestega, kes väga usuvad regioonidesse. ja nii, et omalt poolt ei muud midagi, kui et sellest on olnud väga palju kasu ma saan aru, et Peeter, sina võtad sõna hiljem, nii et sel juhul anname sõna kõnelejatele. esiteks on härra Lambert van Nistelrooy. suur aitäh! on kujunenud traditsiooniks rääkida kord aastas katseprojektidest ja ettevalmistavast tegevusest. Te viitasite dokumendile, mida mul ei ole, seda ei olnud minu dokumentide hulgas. proua esimees, kas teil see on? aga igal juhul üritan siis äh, teha ülevaate sellest, millest üldse jutt käib. kõige olulisem on rääkida sellest, kas sellel on konkreetsed tulemused. rääkisite külaskäigust Hiinasse äh, kuidas aga peaksime üldse rääkima ühtekuuluvuspoliitikast, regionaalpoliitikast, loomulikult äh, tegemist on Hiina puhul riigiga, kus linnastumine on väga kiire ja, ja era-, erinevused linna ning maapiirkonda vahel väga suured. ja seal pööratakse väga suurt tähelepanu sellele, kuidas Euroopa sellise olukorraga hakkama sai. Euroopas on ju ka rikkamaid riike, rikkamaid piirkondi, kes läbi ühtekuuluvuspoliitika pakkusid stiimuleid ning tänu sellele on Euroopa tervikuna rikastunud. nii et ka äh, väljaspool Euroopa Liitu pööratakse selle küsimusele suurt tähelepanu ja tahetakse teada, millised on meie saladused. Hiina puhul räägime sellest, et äh, kaheteistkümnendas viisaastaku plaanis selle kõigega arvestataks Hiinas on erinevaid arengukeskusi, ja oktoobris tunnustatakse, tutvustatakse kindlasti seda kõikidele, kui tegemist on siis linnade ja regioonide lahtiste päevadega. tulenevalt äh, nendest erinevatest ideedest kasutatakse klastreid äh, ja läbi OECD kasutatakse samuti erinevaid fonde. eelmise aasta lõpus äh, ütlesid, et, ütlesid hiinlased, et ei, nemad ei äh, taha see, midagi sellist, sest et nad tahavad küll meist õppida, aga kui pakume konkreetseid stiimuleid, siis äh, nad tõmbavad kohe tagasi. hiinlased on käinud meil külas, ka Hiina ja India linnade esindajad on meiega ühendust võtnud, et äh, uurida seda, kuidas meie planeerime suurte linnakeskuste arengut. teiselt poolt äh, rahastamisküsimus. meie suuname konkreetse summa aasta lõikes. ja peame siis nüüd vaatama, et kas seda raha ka tegelikult ära kasutatakse ja milline on olnud nende kulude tulemus Te rääkisite muutustest Ukrainas, ka probleemidest Venemaaga. millised on meie prioriteedid, kui äh, areng on positiivne, siis võiks ju ka tugevdada meie poliitikat näiteks Brasiilia suunal. mina saatsin teile ka kirja, et küsida, kas olete valmis äh, võtma siin arvesse ka äärepoolsemaid piirkondi, sest et me räägime ju regionaalpoliitika Euroopa välisest mõõtest. ja tegelikult see Euroopa väline mõõde, see hõlmab ju ka neid äärepoolseid piirkondi, saari ja teisi piirkondi. nii et ongi kõik ja ma tahaksin ikkagi seda dokumenti. mul oleks hea meel, kui mul oleks midagi siin näpu vahel. härra Teixeira, palun suur tänu. suur aitäh ekspertidele ka ettekannete eest. tavaliselt kui ma siin komisjonis sõna võtan, siis räägin ma alati äärepoolsematest piirkondadest, võib-olla ma kipun ennast korduma, aga see tuleneb lihtsalt sellest, et nendel piirkondadel on raskusi. ei piisa vaid nendest raskustest rääkimisest, nendest piirangutest rääkimisest, peab vaatama asja ka teisest vaatenurgast nimelt, kui jätta kõrvale raskused ja piirangud, siis on nendel piirkondadel ka suur potentsiaal. ja siin konkreetsel juhul on tegemist väga hea näitega Need piirkonnad asuvad sellises maailma osas, mille me tihtipeale unustame täiesti ära. Prantsuse Guyana, mis on ainuke äh, Euroopa Liidu äh, maapiir äh, Brasiiliaga ja ka teised Kariibi mere saared kujutavad endast ju väga suurt piirkonda ja ei tasu unustada, et kui Euroopa Liidul on täna selline eksklusiivne majanduspiirkond, siis äh, on see just tänu äh, äärepoolsematele piirkondadele ja, ja piiridele, äh, mis tänu sellele on need naaberriikidega. Kanaari saared on ju osa äh, makropiirkonnast, mis läheb Roheneme saarteni välja. selle makropiirkonna raames on juba tehtud koostööd piiriüleselt Euroopa Liidu poliitikate raames ja Euroopa Liidul ja nendel piirkondadel on äh, väga palju võita territoriaalse äh, ühtekuuluvuse eesmärgist. see tundub võib-olla väga iseenesestmõistetav äh, tänastes ettekannetes ühtekuuluvuspoliitika kohta, aga ikkagi peaksime arvestama ka äärepoolsemate piirkondade strateegilise asukohaga nii et peame rohkem rõhutama piiriülest aspekti. veel üks punkt, mida tahaksin rõhutada tänases arutelus. see puudutab samuti piiriülest koostööd ja see on peaaegu et absurdilähedane, see saja viiekümne kilomeetrine piir piiriülese koostöö tarvis. Mari-Theresi raporti osas ma nüüd tahaksin teada, et kes selle numbri välja mõtles ja miks sada viiskümmend ja mitte kakssada viiskümmend kilomeetrit, see on tõesti täiesti absurdne. selline piirang jätab äh, äärepoolsemad piirkonnad äh, piiriülese koostöövõimalustest täiesti ilma siin mainiti seda, et see võidakse uuesti üle vaadata, aga mina tahaks, et see võetakse sealt hästi välja. ja tahaks esitada veel ühe küsimuse. et kas te ei arva, et sellised äh, piirangud võiksid Euroopa Liidu jätta ilma äh, erinevatest piiriülese koostöö võimalustest peab ju tunnistama, et äärepoolsemad piirkonnad avavad Euroopa Liidu tervele maailmale. Merci, madame la présidente. Moi, je voudrais aussi revenir sur euh, härra Oaro, ka mina tahaksin rääkida äärepoolsematest piirkondadest. Euroopa Liit tänu nendele piirkondadele on kohal nii-öelda kõikides maailmajagudes. ja tänu nendele piirkondadele on meil naabriteks suured targa majandusega riigid. Reunioni saarelt Hiinasse jõudmiseks läheb meil kolm korda vähem aega kui selleks, et Brüsselist Hiinasse jõuda. nii et siin on oluline aspekt, millega üldse ei arvestata, kui me räägime laiemalt kõikidest meie naaberriikidest. ja Euroopa Liit ei kasuta ära sellest tulenevat võimalust. mina tahaksin, et tõsiselt arvestataks sellega, et äärepoolsemad piirkonnad on tõesti nii-öelda aktiivsed Euroopa Liidu piirid. kui selline asi on omaks võetud, siis tähendab, et äh, tuleb seda poliitikat ka tegelikult ellu rakendada. nüüd, kas seda peaks tegema läbi meie laiema naabruspoliitika või kuidagi teistmoodi, seda ma ei tea, aga igal juhul siin on Euroopa Liidul võimalus äh, kasu saada ja seda võimalust ei kasutata tehakse väga palju, ilma et toetutakse äärepoolsematele piirkordadele, nii et siin on tegemist lüngaga, mis minu arvates tuleb täita. ja kuna me seda arutame äh, ka raporti tõttu, siis kindlasti peaksime jõudma selliste seisukohtadeni, mis toetaksid ideed, et äärepoolsemad piirkonnad äh, kujutavad endast tõesti Euroopa Liidu piire äh, Euroopas. suur tänu! Francois Alfonsi, palun. suur tänu, proua esimees. mina tahaksin esitada küsimuse esinejatele. kui me räägime siin regionaalpoliitika rahvusvahelisest Euroopa välisest mõõtmest, siis tahaksin teada, kuidas eh, seda tüüpi poliitikasse ja mõõtmesse on kaasatud regioonid ise ma tean väga hästi näiteks, et mõningad regioonid, sealhulgas Kataloonia, teevad väga palju sellise koostöö raames ja kui me tahame edendada regionaalpoliitika või regionaalarengu mudeleid, siis tuleks nende regioonidega ka arvestada. naabruspoliitika osas räägitakse järjest enam ka makroregioonidest ja siis võib juhtuda, et tekib kattumine regionaal- Äh, erinevate regionaalpoliitikate või vahel või äh, regionaal äh, see koostöö ja teatud regioonide poliitika vahel, nii et kuidas tagada see, et regioonid oleksid paremini esindatud nendes poliitikates, millest me räägime? Thank you very much, uh, I don't have any more suur aitäh, rohkem kõnelejaid minul nimekirjas ei ole nagu te näete, siis laiendasime nüüd probleeme ka naabruspoliitikale ja kui teil on mingisuguseid märkusi, siis need on kindlasti väga teretulnud. suur tänu. esiteks see, mida ma siin näitasin, see dokument, mida ma näitasin, on lihtsalt selline üldine dokument, see ei ole ülevaade mitte sellest, mida me eelmistel aastatel oleme teinud, aga see teeb see on dokument, mida me kasutame ka näiteks eelarvekomisjonis, et näidata, kuidas me või meil on olemas ka teine dokument eraldi eelarvekomisjonile, kus me näitame, mida me täpselt teinud oleme eelarve mõttes. kui tulemuslikud olime eelmisel aastal, teil on õigus, et äh, väga raske on midagi ette näha, sest et töökoormus on, töökoormus on väga ettenägematu. tahtsime luua ühis- uuringut ühe konkreetse regiooni osas OECD-ga koostöös hiinlastega, aga aasta lõpus hiinlased ütlesid, et ei, aitäh. aga siiski eelmise aasta lõpus oli kaheksakümne viie protsendi ulatuses vahendeid ära kasutatud. see on meie jaoks väga suureks väljakutseks, sest et meil ei ole lisavahendeid, kuidas äh, ettevalmistavat tööd teha. tänan teid ka selle eest, et mainisite Euroopa Liidu Hiina järgmine regionaalpoliitika kohtumine toimub tõesti kolmeteistkümnendal oktoobril regioonid lahtiste uste päevade raames, ma loodan, et mõningad teist ka seal osalevad. edasi fondide küsimus. tegemist on abiga, mis on meie arvates väga väärtuslik, loomulikult on võimalik kombineerida ka erinevaid fondi, fonde. Äh, Venemaa puhul kasutatakse pigem toetusmehhanisme, mis on olemas välispoliitika all. Brasiilia näol on tegemist peamise eh, selle vahendi taotlejaga. seda on mainitud ka erinevates dialoogiprotsessides. Teil on täiesti õigus, et rääkisite äärepoolsemate piirkondade rollist meie eesmärgiks ongi kaasata võimalikult suur hulk piirkondi, isegi vaadata kaugemale äärepoolsematest piirkondadest. näiteks selle aasta oktoobris, kus gruuslased, äh, grusiinid lähevad äh, La Riojasse Hispaaniasse äh, ja Austria-Ungari, Poola ja teised riigid teevad koostööd iga kord, aga rõhutame seda, et meil on selline äh, väga, väga sellised eelissuhted äh, äärepoolsemate piirkondadega. Brasiilial on Ladina-Ameerika piiriülese koostöö osas väga äh, erilised seisukohad kui me rõhume dialoogis koostööle ja sellele, et neil on selline eelispositsioon, siis võiks meil olla just ühisprogramm äh, Prantsuse Guyana, Brasiilia ja Surinamega ja äh, selle programmi rakendusmäär on ligi sada protsenti meil, oleme suhelnud ka Lääne-Aafrika riikidega ja peaksime ka kasutama võimalust, et äh, Madeira, äh, Kanaari saared ei ole, asu kuigi kaugel Senegalist ja seal oli ka mõningat poliitilist huvi koostöö vastu, aga mm, siiski me ei ole suutnud neid motiveerida tihedamat koostööd tegema aga kindlasti äh, kaalume seda kõike kolleegidega, kes vastutavad naabruspoliitika eest laiemalt ja ka äärepoolsemate piirkondade eest. et äkki saaks kasutada neid erinevaid tegevusi ja, ja algatusi selleks, et äh, edendada veelgi äärepoolsemate piirkondade rolli. edasi vastuseks härra Alfonsi küsimusele nagu ma ütlesin, siis meil ei ole äh, vahendeid selleks, et koordineerida olemasolevaid jõupingutusi, äh, näiteks ähm, otsesed kontaktid Euroopa Liidu regioonide ning Euroopa Liidu väliste regioonide vahel. üritame ähm, mitte ainult kutsudes inimesi siia, vaid ka rääkides algatustest, mis juba on olemas, näiteks uus äh, Äh, Brasiilia äh, välisasjade minister tuleb oktoobris äh, lahtiste uste päevadele ja siis räägime me nii-öelda neljast Euroopa Liidu mootorist, mis on võtnud üle just Ladina-Ameerika Mercosuri neli peamist tõmbejõudu. nii et eesmärgiks on kaasata erinevad partnerid, ka näiteks Fogar ja teised ühendused et meie tegevusel oleks suurem mõju, aga alati meil ei ole piisavalt vahendeid selleks, et koordineerida kõike seda, mida regioonid ise teevad. suur aitäh! Uh, suur tänu, kui rohkem kommentaare ei ole, siis minge. jah, palun veel Jan Albrecht. suur tänu! lihtsalt uh, lühike kommentaar, mulle jäi mulje, võib-olla ma eksin, kuid see on minu jaoks hea näide koordinatsiooni puudumisest Euroopa Parlamendis, sest meil on arengukomitee ja regionaalarengukomitee, komisjon. ja mm, tundub, et kahe komisjoni vahel ei ole kuigi palju koostööd. ma arvan, et see on üks teema, mis on mõlema jaoks oluline. me peaksime siin koos midagi ära tegema. kui me vaatame arengukomisjoni dokumente, siis seal on väga vähe regionaalpoliitika näiteid, mis on oluline arengupoliitika instrument. ja ma arvan, et üks elementidest, mis on väga oluline ülemaailmsel tasandil, on linnastumise küsimus. meie rühmas äh, on üha rohkem huvi Euroopa kogemuse vastu ülemaailmsel tasandil linna arengu teema osas järgmisel aastal toimub linnade maailmafoorum Naapolis. ma tean, et teie ja Habitat äh, valmistate seda ette ette. ja nad on ka meil ja meie Urban Intergrupil on palutud samuti osaleda seal. me teame, kui keeruline on koordineerida tegevust regioonide ja linnade vahel, kuid ma arvan, et see on heaks näiteks näiteks, mis tõestab regionaalpoliitika tähtsust Euroopa Liidus. suur tänu, võib-olla komisjon tahab nüüd reageerida. ma arvan, et me peaksime minema selle küsimuse juurde tagasi, mis te just tõstatasite, sest mitte ainult meie jaoks ei ole see oluline siin Euroopa Parlamendis, et vältida kattumist erinevate komisjonide vahel, vaid ka, et saavutada sünergiat erinevate komisjonide vahel. mõnikord on küsimus ka ahvetis ja nendega on naabruspoliitika väga suureks küsimuseks. me peame siin vastama sellele väljakutsele. me peame avama dokumendid, lisad, määrused, mis on seotud komisjonide pädevusega selleks, et vältida kattuvust. me, see on küll Pandora laegas ja me peame mõtlema selle peale, kuidas ilma pädevuse laiendamiseta saaksime me muutuda paindlikumaks ja koostööd rohkem teha erinevate teemade alal. teen lühikese kommentaari tundub, et see pilootprojekt on meie jaoks lisavõimaluseks koostööd teha ka meie ühtekuuluvuspoliitika kontseptsiooni osas ja teised riigid paluvad seda meilt, Aafrika riigid, Brasiilia ja nii edasi. ja poliitika iseenesest ei ole pilootprojektiks, nagu ma aru saan, pilootprojekt on pisut piiratum. nüüd on meil Euroopa naabruspoliitika ülevaade. seda arutatakse ahvetis ja minu meelest on naabruspoliitika muutumas. mitte valitsuste tasandi äh, abiks nii et võib-olla oleks äh, mõistlik arutada selle üle, millised instrumendid on tõhusad regionaalpoliitikas piiriüleses koostöös. millised on meie piirangud, meil on siin see sada viie, saja viiekümne kilomeetri piirang järgmisel aastal kui me tuleme tagasi ja meil on siin uus ettekanne, siis tuleb vaadata, kas meil on uusi algatusi, näiteks naabruspoliitikast lähtuvalt, sest minu meelest me peame siin asju muutma. kui me tugineme ainult pealinnadele, kes langetavad poliitilisi otsuseid välispoliitika alal, siis me ei jõua kuigi kaugele, meil on palju võimalusi regionaal, regioonide tasandil kasutada instrumente, mis töötavad piiriüleses kontekstis. meil on vaja seda arutelu ja toetan seda, mida härra Albrecht ütles. meil on siin erinevad poliitikad ja need ei tee omavahel koostööd, sest ma küsisin Ahvetilt, mida nad teevad piiriülese koostööga, nemad ütlevad, et nad teevad suurt naabruspoliitika projekti. kuid ülejäänu jääb lihtsalt täiesti kõrvale. ja ütlen veel kord, ma toetan seda, mida Jan ütles linnade kohta. kui me tegeleme linnadega kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, siis võib-olla leiame ka vastuse. palun, Peter Berkovits nüüd Thank you. Um, well, I'm going to... suur tänu. tutvustan lühidalt uuringut, mille viisime läbi sellel aastal Euroopa Liidu äh, ühtekuuluvuspoliitika kohta ja selle viis läbi Regio peadirektoraat. selle uuringu eesmärgiks oli välja tuua selle eesmärgid võrreldes teiste arengupoliitikatega. tahtsime võrrelda seda regionaalsete arengupoliitikatega teatud OECD riikides ja finantsinstitutsioonides. tahtsime siit saada praktilisi õppetunde ühtekuuluvuspoliitika alal. tegemist on juhtumite uuringutega sellistes riikides nagu Brasiilia, USA, Kanada ja rahvusvahelistes organisatsioonides nagu EBRD. tihti oleme kuulnud, kuuleme selle kohta, et äh, sellel alal puudub põhjalik uuring ja koostöös OECD-ga ning erinevate organisatsioonidega nagu Maailmapank oleme selle uuringu läbi viinud. tegemist on väga rikkaliku uuringuga, ma tean, et äh, aega on piiratud, nii et kutsun teid üles seda põhjalikult vaatama, kuid tahaksin teile välja tuua siin peamised järeldused, äh, mis me oleme teinud, eriti mis puudutab ühtekuuluvuspoliitika tulevikku põhimõtteliselt vaatasime, mis toimub teistes riikides, eriti föderaalse süsteemiga riikides, kuidas nad ähm, haldavad äh, regionaalseid suhteid. esimene soovitus, mis välja toodi, oli see idee, et me peame tugevdama koostööd keskuse ehk äh, komisjoni ja regioonide ehk liikmesriikide vahel. meie äh, sõnavaras on see partnerlusleping. see nõuab aga lisarahastust ja kui te muutate kahe osapoole vahelisi suhteid, muutes seda strateegilisemaks, see tähendab, et komisjonil peavad olema vahendid selle tegemiseks, kuid ka äh, liikmesriikidel ja regioonidel peavad olema sellised vahendid uuring soovitab äh, laiemalt kasutada finantsinstrumente, tuginedes mu-, muude riikide kogemusele, kuid äh, siin tuleb ka ette vaadata, et vaadata, kuidas instrumente paindlikumalt kasutada, kuidas laene kasutada, tagamaks, et äh, nende kasutamine on tõhus uuring vaatleb detailselt äh, tingimuslikkust ja toob välja tingimuslikkuse keerukuse, ma arvan, et on selge, et väga raske on teha tõenditel põhinevaid järeldusi, mis töötab ja mis ei tööta, kui me liigume ühest kontekstist teise. Mm, siit jääb mulje, et see, mida me teeme Euroopa Liidu kontekstis, on juba iseenesest äh, suur tõend tingimuslikkuse kohta, nii et uuring jätab implitsiitselt kõrvale selle, et teistes ühtekuuluvuspoliitikates on äh, tingimuslikkus olemas. mida siis ütleme erinevate tingimuslikkuste kohta, uuring on üldiselt laiema tingimuslikkuse rakendamise poolt ühtekuuluvuspoliitikas ja toob välja erinevad tingimuslikkuse tüübid, makrofiskaalne, eksante strukturaalne tingimuslikkus ja need, mis on seotud juhtimisega ning tulemustega. üldiselt oleme makrofiskaalse tingimuslikkuse suhtes ettevaatlikud, tuginedes kogemustele toome välja positiivsed äh, majandusjuhtimise tulemused, kuid teatud tingimustes võib sellel olla teatud poliitikatüüpidele negatiivne mõju, näiteks sotsiaalpoliitika eesmärkide puhul ja küsimus on selles, kes on vastutav tingimuslikkuse rakendamise eest. mõnikord mõjutab sanktsioone neid, kes ei ole üldse otsuse vastutamise eest olnud, otsuse langetamise eest olnud vastutavad. uuring on palju avatum ja toetavam tingimuslikkuse suhtes, mis on otse seotud poliitika tõhususega ja tulemuslikkus tingimuse, tingimuslikkuse suhtes meil on kindlasti vaja ka rohkem institutsioonide toetust avaliku sektori juhtimisele. uuring toob välja selged järeldused tingimuslikkuse osas ja need peegeldavad käimasolevat arutelu nii siin, kuid ka muude osapoolte vahel. ja me toome siin ka selgeid tõendeid selle kohta. uuring vaatleb ka sanktsioonide ja stiimulite küsimust. siin on väga kirju pilt sellest, mis toimub mujal. ja uuring toob välja asjaolu, et ühtekuuluvuspoliitikas on vähem sanktsioone kui IFI-de puhul meil on süsteem, mis on eksante ressursside jaotamine pikaajaliste plaanide põhjal, nii et sanktsioone on raskem ühtekuuluvuspoliitikas rakendada. kogemuste põhjal, mis me saame muust ma-, mujalt maailmast, ütleksin, et äh, uuring toob välja kolm asja. kõigepealt, et sanktsioonid peavad olema proportsionaalsed, teiseks äh, kasusaajate rolli olulisus. ja kolmandaks järk-järguline sanktsioonide rakendamine. uuring toetab stiimuleid, kuid toob välja, et metodoloogilises plaanis võivad süsteemid olla väljakutseks. vaadates nüüd hindamist toob uuring välja kaks asja, kõigepealt et äh, hindamist saab parandada ühtekuuluvuspoliitikas, kuid samal ajal toob uuring välja, et tegemist on poliitikaga, mida on väga põhjalikult hinnatud, nii et küsimus ei ole uue süsteemi leiutamises, vaid äh, parema süsteemi ja tõhusama süsteemi väljaarendamises. meil on teatud metodoloogiad, mida kasutatavad, kasutavad näiteks, äh, kasutab näiteks Maailmapank mida võiks ühtekuuluvuspoliitika puhul samuti rakendada. ja lõpuks vaatleb uuring tagatismudeleid, tagatismudeleid see on mehhanism, kus on üsna raske süsteeme omavahel võrrelda, eriti kui tegemist on grandipõhiste ja laenupõhiste süsteemidega, kuid äh, siin on terve rida soovitusi. vajadus lihtsustada, koolitamisvajadus, äh, riskipõhine lähenemine eristamise proportsionaalsus, vajadus järk-järgulise lähenemise järele. mis on siis üldine sõnum? me leiame siit tõendeid mitme idee toetamiseks, mis me oleme välja toonud, kuid mis on ka veel endiselt arutluse all. ühtekuuluvuspoliitika tuleviku üle kuid uuring on olnud kasulik, tuues välja, et me ei saa lihtsalt äh, rakendada äh, süsteemi ühtemoodi kõikjal ja siin on välja toodud mitmed probleemid ja küsimused, millega tuleb tegeleda. ning viimaks äh, otseseks järelduseks küll ei ole uuringust, kuid siit tuleneb siiski, et ühtekuuluvuspoliitika teeb juba praegu palju ära me näeme, et siin on võimalik kaugemale minna, kuid meil on alus, millele me saame tugineda. suur tänu. ma ei tea, kas on ka küsimusi tekkinud selle ettekande osas, kuigi praegusel kellaajal võib-olla me oleme juba kõik liigagi palju rääkinud ja väsinud sellest ja ma sooviksin tänada komisjoni esindajat ettekande eest. ja ma saan aru, et kõik need uuringud ja ja kogu see info, mida te meiega jagasite, on olemas äh, ka elektrooniliselt, nii et kui teil on olemas selline elektrooniline info, siis palun jagage seda ka meiega, siis me saame selle laiali jagada ka oma parlamendiliikmetele. nii et ma eeldan, et me saame lõpetada selle päevakorra arutelu ja kui siin on äh, ka härra Toiler, siis me saame me edasi minna järgmise päevakorrapunkti juurde. proua Kratsa on kohal, kas variraportorid on kohal? Peeter Zimmerit ei ole kohal, aga Michal on kohal. niisiis, me läheme edasi Michal Toileri arvamuse projektiga, see puudutab majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaastat. ja see on vastutavaks komisjoniks on majandus- ja rahanduskomisjon. palun, Mihhail, sul on sõna. lugupeetud proua esinaine, lugupeetud kolleegid, me tegeleme täna siis Euroopa poolaastaga ja seda ühtekuuluvuse poliitika vaatevinklist. olukord on selline, et Euroopa poolaasta viidi eh, sisse seoses meetmetega, mis võeti tulevase eurokriisi ennetamiseks ja äh, ületamiseks. see käsitleb ka riigieelarve äh, kriise ning äh, siinkohal me peame ka praegusest euro ja riigivõlakriisist järeldusi tegema. seitsmendal septembril kaks tuhat kümme ähm, otsustati Euroopa poolaasta sisse viia ning äh, kevadel siis peavad liikmesriigid oma eelarvet esitama Brüsselisse. ja menetluse puhul on siis tegu ennetava äh, eelarve äh, kontrollimeetmega, varem oli selle eelkäijaks stabiilsuse kasvupakt, kuigi me teame, et siin on palju kriitikat olnud, samuti me näeme, et on vaja äh, tunnistada, kui eelarvetes on äh, tasakaalustamatust äh, näha. samuti on eelarvete kontroll oluline ka Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia eesmärkide saavutamiseks. tegu on mõjusa ja tõhusa vahendiga selleks, et saavutada Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia eesmärgid ja ühtekuuluvuspoliitika mängib siin osas väga olulist rolli. tugev ja hästi finantseeritud ühtekuuluvuspoliitika äh, saab edasi viia oma programme, siin on oluline see, et tsentraliseeritud haldussüsteem ja, ja sellega ta saab ka panustada arukasse majanduse arengusse ja kui Äh, ühtekuuluvuspoliitikat korralikult edasi viia, siis ta on ka oluliseks äh, osaks äh, makroökonoomika stabiilsuse tagamisel. sellega seoses me peame ka vaatama, milliseid ettepanekud on tehtud sanktsioonide osas, nimelt kui riigid ei pea kinni riigieelarve distsipliinist ja sellisel juhul äh, peab ka vaatama, kas struktuurifondide vahendeid võib-olla vähendada või siis vaadata, kuidas me saame oma vahenditega tagada stabiliseeriva mõju, et näiteks selliseid kriisis olevaid riike nagu Kreeka saada taaskord majanduskasvu tõusvale kursile mitmetasandiline eh, juhtimine on äärmiselt oluline, regionaalpoliitikas on juba olemas eh, konsolideeritud metoodika ja eh, meil on olemas ka vastav kogemus, kuidas kohalike investeeringutega, kuidas kohalikke investeeringuid paber, paremini mobiliseerida ja seega ähm, toetab majanduspoliitilist koordineerimist asjakohasel viisil, me juba täna hommikul rääkisime sellest äh, ka arutelul härra volinikuga. struktuurifondidel on oluline roll ka teadusarendustegevuses ja innovatsiooni eh, tegevuse toetamisel liikmesriigi tasandil. kõige olulisemad punktid on siin järgmised. me näeme, et liikmesriikide eesmärgid ei ole alati väga ambitsioonikad, eriti kui me vaatame seda Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia eesmärkide kontekstis ja eh, paistab, et rohkem keskendutakse lühiajalistele eesmärkidele selle asemel, et keskenduda pikaajalistele kesk-, kestvatele eh, sotsiaalsetele, majanduslikele, eh, keskkondlikele ehm, eesmärkidele. struktuuripoliitika peab eh, siin oma panuse andma sellesse, et me saaksime tugevdada regioonide potentsiaali, et arvestataks ka kõikide osapooltega ja struktuuripoliitika saab siin ka panustada sellesse, et Euroopat muuta nähtavamaks ka koha peal. ja see eh, parandab ka kõigil tasanditel strateegia eesmärkide omaksvõtmist. oluline on ka see, et eh, liikmesriigid kaasaksid parlamente, sotsiaalpartnerid, piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi ning kodanikuühiskonda eh, riiklike reformikavade kujundamisse ja et nendega eh, korrapäraselt ka konsulteeritaks. nii palju siis kõige põhilisematest punktidest eh, minu arvamuse projektist ja ma ootan huviga meie arutelu, ootan huviga ka muudatusettepanekuid ja minu meelest me peaksime äh, praegust aega kasutama selleks, äh, et neid seisukohti, mida meie siin komisjonis esindame, et neid ka väljapoole esindada, sellepärast minu meelest regionaalpoliitika rolli makromajandusliku stabiilsuse äh, tagajana on alahinnatud, eriti kui me vaatame praegust tööpuuduse olukorda ja arvestame nende kodanikega, kes kõige rohkem on kannatada saanud. suur tänu ja nüüd kolleeg Ratsa. suur tänu, lugupeetud kolleegid. mina sooviksin eelkõnelejat tänada eh, tema arvamuse projekti koostamise eest. siin on tegu ka Euroopa poolaasta eh, tähtsusega. Euroopa poolaasta on meil uus asi, uus projekt see täiendab äh, majanduse juhtimispaketti ja siin on oluline just ennetamise aspekt. oluline on ennetada äh, riigieelarvete äh, tasakaalust väljalangemist. ja nüüd meie arvamuse projekti juurde siin me soovime sisse tuua ka eh, regionaalpoliitilist mõõdet. siinkohal on eh, kaks olulist punkti. ühelt poolt Euroopa poolaasta raames siis need eelarved, mis esitatakse, seal tuleb ära tuua ka ühtekuuluvuse, eh, ühtekuuluvuspoliitika eesmärgid ning komisjon on oma ettepanekud liikmesriikidele teinud ning äh, seda tuleb samuti rõhutada. me peame ka keskenduma äh, nendele eesmärkidele ja tegevustele, mis ühtekuuluvust suurendavad. see tähendab, et piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused, ametiasutused peavad äh, astuma dialoogi riiklike parlamentidega et äh, tagada, et need eelarve ettepanekud, mis komisjonile esitatakse, et nad on selliselt koostatud, et on arvestatud ka äh, piirkondlike ja kohalike omavalitsuste äh, muredega ja huvidega. see on äärmiselt oluline aspekt eelarvete hindamisel, sellepärast et piirkondlikel institutsioonidel ei ole võib-olla samavõrdne roll ja tähtsus, kuid eelarvete koostamisse tuleb just seetõttu kaasata ka piirkondade, piirkondlike ja kohalike omavalitsuste asutused. sellepärast, et me näeme, et väga palju puudujääke eelarvetes äh, tulenevadki just nii-öelda hallidest tsoonidest, äh, mis asuvad äh, tihti just kohalike omavalitsuste tasandil. Kreekas, minu koduriigis, on olukord selline, et suur osa kehvast äh, majandamisest vahenditega toimub just kohalike omavalitsuste tasandil. ja seetõttu kohalike omavalitsuste roll ei ole oluline mitte ainult majanduskasvus, vaid ka eelarvedistsipliinist kinnipidamisel ja see oleks ka, peaks olema ka Euroopa Liidu äh, üheks prioriteedist äh, tähelepanu pöörata ka sellele äh, valdkonnale. nüüd siin räägiti juba ambitsioonikatest eesmärkidest, äh, et need ambitsioonikad eesmärgid peavad olema sellised, mis rajanevad Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia eesmärkidel. aga me peame ka siin ära tooma Regionaalarengu Komisjoni rolli me peame siin ära tooma äh, regioonide komitee rolli. kuidas äh, regioonide komiteed selles menetluses ähm, kõige paremini äh, kaasata? nii palju siis minu üldistest märkudest, proua Sinane ja me peame siis ka vaatama, milliseid muudatusettepanekuid me eh, koostame Rahvapartei poolt, suur tänu. suur tänu, Peeter Simon. Teie ajastus on suurepärane. istuge, kus te aga mikrofoni leiate ma väga vabandan, et ma hilja kohale jõudsin, aga te olete ajakavast ette jõudnud. jah, suur tänu, härra Toiler, teie arvamuse projekti esitamise eest. mul on kahes punktis eh, tekkinud eh, ettepanek, et võib-olla me peaksime oma komisjoni poolt eh, seda punkti natukene natuke teravdama, nimelt punktis kaks. võib-olla me peaksime siia ka soovitused sisse kirjutama, mis puudutab tegevuskavasid, et need tegevuskavad, mis on seotud struktuurifondidega ja komisjoni eh, soovitustega, eh, võib-olla me peaksime siia lisama ka selle, et struktuurifonde me peaksime nägema ühe eh, vahendina Äh, mida Euroopa Komisjon oma soovitustes mainib. ning äh, teine punkt, mida me peaksime arutama, on järgmine. võib-olla sõnastust äh, teravdada ka punktis kuus. siin te kutsute liikmesriike üles kaasama riikide parlamendi sotsiaalpartnereid, piirkondlikke kohalikke omavalitsusi ja nii edasi, aga ma arvan, et siinkohal on oluline, et Euroopa Parlament ka siinkohal oma äh, nõudmise esitab. sest kui me mõtleme praegu meie komisjoni pädevusele ja mõtleme sellele, kuidas me, kuidas see mõjutab majanduslikku sotsiaalset ühtekuuluvust, et kui me liikmesriikidele hakkame ettekirjutusi tegema selle kohta, kuidas nad oma majanduspoliitikat peavad kujundama, siis mm, oleme ka meie kaasatud, nii et võib-olla me peaksime seda punkti ka selle võrra täiendama et kaasama siia ka Euroopa Parlamendi ja tema eh, asjaomased eh, komisjonid. aitäh ja kolleeg Tremopoulos, suur tänu. austatud kolleegid, kõigepealt sooviksin tänada kolleeg Toilerit selle arvamusprojekti esitamise eest Need ettepanekud, mis on esitatud Majandus- ja Rahanduskomisjonile, on sellised, mida ma võin toetada, eriti see, mis on kirjas punktis neli. siin räägitakse sellest, et tuleb tugevdada piirkondlikku toimimisvõimet ja sidusrühmi. ja edasi äh, ka punktis kuus, siin räägitakse koostööd riikide parlamentide, sotsiaalpartnerite, piirkondlike ja kohalike omavalitsuste, kodanikuühiskonna vahel, et need on äärmiselt olulised äh, rõhuasetused ja mina leian, äh, et me peame veelgi rohkem rõhutama neid punkte, need on väga olulised, mitte ainult seetõttu, et need aitavad kaaskujundada riiklikke reformikavasid. mina lisaksin siia veel ühe aspekti. komisjoni teatis ähm, teistele partneritele, näiteks regioonide komiteele, majandus-sotsiaalkomiteele, Euroopa Parlamendile mis seitsmendal juunil välja tuli, siis seal peatükis kaks on soovitus, mis tuleneb äh, ka äh, komisjoni äh, vastavast soovitusest. ja see on seotud siis ka eesmärkidega tööhõive, hariduse, keskkonnavaldkonnas ja on samuti seotud vaesusevastase võitlemi-, võitlusega. komisjoni dokumendis on ka mainitud, et liikmesriigid peavad nüüd leidma äh, vahendid, kuidas sotsiaalseid muutusi äh, ja arenguid äh, toetada komisjoni vastavas pressiavalduses on rõhutatud äh, ka just ähm, eesmärke tööhõives äh, ja, äh, ja tööpuuduse vähendamist. komisjon on juba alustanud aasta alguses selle teemaga tegelemist, siis, kui nad tulid välja majanduskasvu aruandega, nii et äh, kindlasti me vastavad muudatusettepanekud äh, äh, ka esitame. suur tänu! ja Lambert van Nistelrooy soovib veel sõna võtta, suur tänu! mul on paar küsimust, paar märkust meie arvamuse projekti kohta. parlamendi resolutsiooniga me toetasime Euroopa äh, strateegiat kaks tuhat kakskümmend ja ka seal välja toodud soovitusi, ettepanekuid juhtimise kohta. ning nüüd ma näen, mis selles protsessis hakkab välja kujunema ja ma olen ka selle äh, ideega üldiselt nõus. aga nüüd, mis puudutab näiteks äh, regioonide komiteed, kui me räägime siin äh, seireplatvormist, siis ühelt poolt on meil Euroopa poolaasta Äh, kus äh, tegeletakse liikmesriikidega ja meil on ka teine faas, äh, kus tulevad siis pilootprojektid ja kõik muu. ja siis me jõuame regioonide komitee juurde. esimene kord toimus see hindamine väga tagasihoidlikult ja nüüd äh, ka kui, äh, kui vaadata, mida, mis on saanud liikmesriikide tegevuskavadest, siis ähm, tulemus on see, et saldo ei ole väga positiivne. kas see tähendab, et me tegelikult ei saavuta seda, mida me ette oleme kujutanud? see tähendab, et me vajame suuremat äh, panustamist me näeme, et kui kaheksakümmend protsenti ettevõtmisest läbi kukub, siis me jääme ju ikkagi oma eelnevatest tulemustest kaugele maha. kui me tõesti soovime midagi saavutada, siis me peame ka ütlema täpselt, siin me soovime midagi saavutada ja siin me peame ka vastavalt panustama. vastutav komisjon on majandus-rahanduskomisjon ja nemad peavad seda ka tõsiselt võtma kui me näeme puudujääke, siis me peame ka sellele tähelepanu pöörama, et sellele siin puudujääkide kõrvaldamisse tuleb kaasata ka regioonide komitee ja ka Euroopa Parlament. mis on meie roll, kas ainult pealtvaataja roll, see on ju väga marginaalne roll. aga mina arvan, et meie siin Regionaalarengu Komisjonis oleme ka õigustatud kaasarääkijad, sest kui kolm neljandikku äh, projektidest, mis on kavandatud äh, regioonide tasandil, siis me peaksime natukene kriitilisemad olema. on neid liikmesriike, kes saavad küll nii-öelda äh, häid hindeid, aga nad isegi ei kaasa piirkondi. aga samas nad saavad komplimendina komisjonilt vahendeid veel juurde. aga me peame julgustama ka neid ähm, liikmesriike, kes eh, soovivad tugevdada detsentraliseerimist, aga ma ei näe siin eh, viidet sellele. härra Toiler on olnud väga eh, selge ja täpne, aga selles suunas ma loodan, et võib-olla saate veel midagi täpsemalt lisada. suur tänu. ma sooviksin öelda samuti paar sõna sest ma arvan, et äh, praegu on hea võimalus arvestada ühe äh, äh, faktiga. suur osa suurtest Euroopa projektidest, mis algasid juba mõne aja eest ühtse turuaktiga ja nüüd ka see projekt, mis on seotud Euroopa majanduse poliitika äh, konsolideerimisega, siis me näeme, et tegelikult ollakse siin pimedad äh, mitmetasandilise juhtimise osas, kui me räägime liikmesriikidest. ja seetõttu ma leian, et äh, on vaja tähelepanu pöörata nii poliitika panusele kui ka sellele, mida tehakse piirkondlikul ja kohaliku omavalitsuse tasandil ja me peame tähelepanu pöörama ka mitmetasandilisele juhtimisele just otsuste langetamise protsessis. Euroopa eh, eh, juhtimishierarhias. Eh, siin on nii positiivseid kui negatiivseid külgi, negatiivsed on need, mida proua Kratsa mainis, nimelt mis, need on seotud eelarvedistsipliinist kinnipidamisega ja sellega tuleb samuti arvestada kõikides protsessides. aga lahendid, lahendused, meetmed on liikmesriigiti erinevad ja, ja seetõttu me peame võimaldama ka sellisel mitmekesisusel eh, eksisteerida, kuid sellegipoolest on oluline avaldada arvamust kõikide suurte makromajanduslike projektide osas ja seetõttu ma hindan väga, et selle väljakutse Michal Toirer ka vastu võttis. ja et meil nüüd see arvamuse projekt on olemas, aga ma arvan, et peame seda äh, äh, valmisolekut üles näitama alati, kui selliseid suuri laiaulatuslikke äh, teemasid äh, arutatakse muudatusettepanekute tähtaeg on kakskümmend kaks juuni, see on siis homme kell kuus. see oli meie viimane eh, päevakorrapunkt ja Michal eh, saab ka veel loomulikult sõna. palun, Michal Toiler. suur tänu, proua esinaine, eh, lugupeetud kolleegid, ma sooviksin tänada kõiki variraportööre nende kommentaaride eest ja ma olen täiesti avatud teie ettepanekutele, kui te soovite mõningaid seisukohti ehm, veel tugevdada, siis mina olen täiesti avatud teie ettepanekutele, ootan huviga teie märkusi ja mis puudutab seda mitmetasandilist eh, juhtimist, eh, siis eh, võib-olla üheskoos me leiame isegi parema sõnastuse selleks, et minu toodud äh, kommentaare veelgi eh, tugevdada. nii et teeme eh, head koostööd selleks, et tugevdada mm, ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitikat. suur tänu ja kui keegi rohkem eh, sõna ei soovi, siis ma veel teavitaksin teid, et järgmine koosolek toimub üheteistkümnendal, kaheteistkümnendal juulil ja see on ka viimane kohtumine enne suvepuhkust ja sellega lõpetan koosoleku ja tänan kõiki, kes meiega siia lõpuni jäid, aitäh!